Ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome. kallid kolleegid, tere tulemast. Ähm, tere tulemast Välisasjade Komisjoni koosolekule, kell on äh, kolm null kaheksa. alustame oma tööd, kõigepealt võtame, äh, kinnitame päevakorra, kas kellelgi on midagi öelda, kui ei ole, sellisel juhul on äh, päevakord kinnitatud, siis kinnitame kahekümne üheksanda novembri koosoleku protokollid kaks tuhat kuusteist, kas kellelgi on midagi selle kohta öelda? kui sekretäriaat ei saa mingisuguseid märkuseid, siis kinnitatakse need protokollid, siis päevakorra eh, punkti juurde, mis selleks on juhataja teadaanded, meil ei ole. nüüd päevakorrapunkt number neli, milleks on arvamuste vahetus Norra välisministriga eh, Börge Brendega. minu jaoks on suur au tervitada siin härra Burke Brendet, välisasjade komisjoni, tema on Norrast ja teda saadab siin ka Norras eh, suursaadik Euroopa Liidu juures, teile samuti tere tulemast. härra Brende, eh, hindan kõrgelt eh, teie, teie soovi anda meile ülevaade Norra seisukohtadest mitmetes küsimustes arktilise piirkonda, konna eh, kohta ja eriti võttes arvesse homset hääletust. kuigi Norra ei ole Euroopa Liidu liige, on ta meie lähedane sõber ja samuti ka liitlane. ta on kaasatud mitmetesse Euroopa eh, poliitikasse, samuti ka, eh, samuti ka Euroopa Liidu kaubanduspoliitikasse samal tasandil kui me need enamus liikmesriikidest äh, leppisime kokku, et anname sõna välisministrile viieteistkümneks minutiks ja see annab meile võimaluse hiljem talle esitada küsimusi äh, ja teha kokkuvõtteid, et saaksime arutelu temaga lõpetada kell neli Norra ja Euroopa Liidu suhted on väga lahe, lähedased. Neil e, on lähedased kaubandussuhted, meil on ühismissioonid ja samuti tegutseme välispoliitika valdkonnas. väga palju on asju, mida sooviksime kuulda. Tomorrow our Norway's most important strategic ja Norra kõige olulisem strateegiline prioriteet on muidugi põhjapiirkond, Arktika piirkond. nüüd annaksingi viivitamata äh, sõna teile, härra Brenda. Thank you uh,. aitäh, härra esimees, härra McAllister, palju õnne teile uue ametikoha puhul selle väga olulise komisjoni esimehena. minu jaoks on suur au ja mul on täna võimalus pöörduda selle komisjoni liikmete poole ja nagu härra esimees ka rõhutas, siis tõepoolest me tunneme, et oleme Euroopa Liidu väga lähedased liitlased. koostöö siseturu kaudu on üks märk sellest, kuid neil aegadel, millega praegu silmitsi seisame, tahaksin eriti rõhutada ka seda, et Euroopa Liit on palju-palju enamat kui ainult siseturg. Euroopa Liit on see struktuur, milles me kokku leppisime pärast teist maailmasõda, sõja terase äh, Äh, ühendus, millest kasvas välja Euroopa Liit, millega me võitlesime protektsionismi, natsionalismi vastu, populismi vastu. ja lisaksin ka veel, et tegemist oli tagatisega, et Euroopa jääks kohaks, kus õigusriigi põhimõte on meie koostöö aluseks. ja ka tagatiseks, et meie maailmajagu ei kordaks minevikus tehtud vigu. see just sellepärast on koostöö Norra ja Euroopa Liidu vahel niivõrd oluline. ja sellepärast äh, ma arvan, et on väga oluline, et tugev ja elujõuline Euroopa Liit astuks vastu kõigile neile raskustele, millega me praegu silmitsi oleme. me teame, nagu ütles äh, Winston Churchill kunagi ütles, et mida kaugemale minevikku suudad vaadata, seda kaugemale näed ka tulevikku. on väga raske kujutada ette Euroopat ilma Euroopa Liiduta praegusel hetkel, see oleks palju riskantsem, palju, palju riskantsemas olukorras ja palju nõrgem Euroopa. ja tuleks palju halvemini toime kõigi nende raskustega, millega me peame ühe korraga tegelema teie komisjoni liikmetena, Euroopa Parlamendi saadikutena tunnete seda igapäevaselt. tegemist on tõesti väga tõsise olukorraga, milles me praegu oleme. geograafiline distants, vahemaa ei tähenda enam ammugi, et meil oleks, et me oleksime eemal neist probleemidest me näeme, et välispoliitika on suuresti saanud ka sisepoliitikaks. ja ka see on meie koostöö aluseks. me peame nende raskustega koos toime tulema. me oleme ühes paadis. ja peame tõesti võtma vastutuse eh, seisma sellise maailma nimel, kus kõik võidavad mitte mõtlema, et tegemist on nullsummamänguga. Euroopa Parlamendil on väga oluline roll, et kujundada Euroopa tulevikku ja nagu öeldud, me peame tõesti võtma suurema vastutuse omaenda julgeoleku eest edasi liikudes. see on äärmiselt oluline, sellepärast peamegi rohkem ette võtma selles valdkonnas ning meie oleme kindlad oma koostöös Euroopa Liiduga, kuigi me ei ole liikmed, eh, siis eh, me anname oma panuse nii Schengeni liikmena, Euroopa Majandusühenduse liikmena ning eh, ka Euroopa ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika kaudu. nii et meie anname oma parima aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend üks toetab Norra kahe koma kaheksa miljoni euro suuruses äh, äh, liikmesriigi piirkondlike grantide kaudu, et äh, tagada ka parem kaubavahend, vahetus ja parem majandus Euroopa Liidu sees. üks elevant siin ruumis nii-öelda, härra esimees, on Brexit me peame nentima, et Brexiti tagajärjed puudutavad kogu meie maailmajagu. ja ajal, kus me peaksime kasutama kõiki oma ressursse, tegelema just välisohtudega, Venemaa, mis on ettearvamatu, inimõiguste probleemid Türgis ja kogu rände probleem, probleemistik, äh, olukord Magrebis, Sahelis ning Ameerika Ühendriikides on meil uus valitsus. me peame leidma kõigeid viise, kuidas nendega ümber käia ja siis veel Brexit, mis muidugi on ka meie jaoks oluliseks probleemiks, nii et äh, selles mõttes äh, väga oluline, et me ka üksteisega seda läbi räägiksime, koordineeriksime, kuidas Brexiti oludes tegutseda. nüüd, härra esimees, Arktika piirkond on veel üks teema, mis puudutab meid kõiki Euroopas. ma tahaksin siin teha suure komplimendi komisjonile, aga ka parlamendile selle töö eest, mis te olete ära teinud Arktika piirkonna osas. minu seisukoht on, et maailm on väga kiiresti muutumas, nagu juba mainisin Arktika aga paraku muutub veelgi kiiremini. ning eh, keskkonnakaitse on äärmiselt oluline, kuigi mõnedele inimestele tunduda, et eh, seda on raske ühitada muude huvidega meil on siiski õnnestunud näidata, näidata, Arktika on, on väga oluline rahvusvaheliseks koostööks ja on oluline, et seal valitseks stabiilsus ja rahu. meie oleme läbi viinud kõik meetmed, mis on Euroopa Liit kehtestanud seoses Krimmis ja Donbassis toimuga, kuid samas on meil võimalik olnud ka teha koostööd inimestevaheliselt Venemaaga äh, Arktika piirkonnas, samuti oleme suutnud keskkonnateemadel teha koostööd, samuti tuumaohutuse vallas. ma tahaksin öelda, et äh, me oleme hallanud ka ühtesid kõige suurimaid äh, kalavarusid maailmas. Arktika tursk. Äh, eelmisel aastal siis püüdi üks miljon tonni Turska selles piirkonnas ja see koostöös Venemaaga ja see vastas juhtivat, äh, juhtivat äh, teadlaste soovitustele. tänu sellele kalavarud säilivad ja ma loodan, et ka teistel õnnestub teha koostööd Venemaaga selles vallas, isegi selles olukorras, mis on pingelisem kui varem. Norra Arktika poliitika üldeesmärk on see, et Arktika jääks sama rahumeelseks, stabiilseks ja etteennustatavaks maailma osaks kui seni. ma usun, et see on kõigi Arktika piirkonna riikide soov. ja nad on ühel nõul, et mereõigus on koostööraamistikuks koostööks Arktikas mereõigus on põhimõtteliselt justkui Arktika konstitutsioon, põhiseadus. ja see rahvusvaheline õigus on see, millest tuleb kinni pidada koostöös. me oleme leidnud võimalusi koostööks, mis põhineb ühistel huvidel ja rahvusvahelise õiguse austamisel. viis rannikuriiki Arktikas on no, ähm, kokku leppinud selles, et äh, kattuvaid äh, territooriumi mandrilaval hallatakse vastavalt ähm, mereõigusele. ja ma arvan, et see vähemasti on üks selline loodusrikas äh, või selline looduskiir praeguses olukorras, et me oleme suutnud selles kokku leppida selle põhjal, mida on välja töötanud komisjon, aga ka teie, näeme, et et äh, tulevastel aastatel suureneb Arktika ressursside maht, me teame, äh, et äh, et maaelanikkonna arv suureneb oluliselt lähiaastatel ja nende toitmiseks vajaliku valgu hulk on eh, samuti suureneb. meil on vaja rohkem mineraale, rohkem maavarasid, rohkem kaupu, mis on, mida on vaja transportida erinevate maailmajagude vahel. isegi kui meil õnnestub piirata teatud määral elanikkonna kasvu, peame me mõistma täielikult, et nõudlus suureneb, nii et me peame seda arvesse võtma ja mõtlema ka äh, võimalikele negatiivsetele mõjudele keskkonnale nagu äh, CO2 suurenemine ja nii edasi. Arktika on siinkohal võtmetähtsusega, siin majandus äh, pakub meile suuri võimalusi, mis puudutab majanduskasvu ja töökohtade loomist. Norras on ookeani ressursside kasutamine meie majanduse alustalaks. jah, ma pean oluliseks ka seda, et sõnumit teile edasi anda, sest et kui Arktikas ei ela inimesi või seal on ainult paar-kolm tuhat, siis see on üks asi, aga nii teie kui ka härra esimees teab, teavad, et Norra on kasutanud oma ookeanid pakutud ressursse enam kui kümme tuhat aastat enam. enam kui kümme protsenti meie elanikkonnast, see on täiesti ainulaadne elab mm, äh, põhja polaarjoonest põhja pool ja ka suur osa meie ekspordimahust tuleb just nimelt äh, sellest tegevusest, mis on seotud merega. sellepärast on meil väga suur huvi edendada jätkusuutlikku äh, ookeanivarade haldust selles piirkonnas. aastakümneid on meil õnnestunud pidada kinni integreeritud äh, ökosüsteemi põhisest äh, ookeani haldamisest. võib-olla kokkusattumused kaksteist aastat tagasi olin ma siin parlamendis, et esitleda esimest valget raamatut ökosüsteemi põhise ookeani haldamise kohta äh, tookord siis keskkonnaministrina. Euroopa Liit on aga jätkanud äh, tööd sellega ja ma usun, et see teaduspõhine lähenemine tagab mitmekesisuse ning ressursside jätkusuutliku kasutamise, kuid minu jaoks on väga oluline rõhutada, et äh, me oleme näidanud, et on täiesti võimalik kombineerida ookeanipõhised ähm, sektorid nagu kalastamine, vesiviljelus, äh, energiasektor, transpordisektor ja teisest küljest äh, heas seisukorras äh, merekeskkond. ja Barentsi mere olukord on üks paremaid maailmas, nii et ka see on üks oluline äh, aspekt, mis väärib märkimist. niisiis, härra esimees, nii palju soovisin öelda Arktika kohta. mis puudutab koostööd Euroopa Liidu ja Norra vahel välispoliitika ja julgeolekupoliitika puhul, siis me teeme siin äärmiselt tihedat koostööd ning peagi toimub äh, taas äh, kõrgetasemeline doonorite kohtumine Palestiina äh, abistamise kohta ja see on üks foorum, kus Iisraelid ja palestiinlased saavad tõepoolest äh, üksteisega vestelda võrdsetel alustel ja on oluline toetada palestiinlasi edasi, et nad saaksid üles ehitada oma riigistruktuurid me teeme ka väga tihedat koostööd Süürias. Norra algatas Süüria konverentsi, mis toimus eelmisel aastal veebruaris koostöös Saksamaa, Ühendkuningriigi ja Kuveidiga ning äh, kõrge esindaja Mogherini on kutsunud üles korraldama jätkukonverentsi selleks, et teha kokkuvõtteid sellest, kas kõik on äh, teinud seda, mida nad lubasid, vähemalt Euroopa Liit ja Norra on seda teinud, ma ei tea, kuidas on lood teistega. me jätkame tööd poliitiliste lahenduste suunas ja loodame ka Stefan de Mistura toetusele selles vallas ja Kolumbias on Norra samuti andnud omalt poolt toetust, hea meelega räägi, räägin teiega ka sellest, milliseid samme seal edasi teha. suur tänu äh, teile tähelepanu eest ja ootan elavat arutelu. suur tänu, härra esimees! suur tänu teile, härra teie sissejuhatuse eest. ma arvan, et nüüd peaks andma fraktsioonidele võimaluse sõna võtta ja võib-olla üritame rääkida siis kaks minutit, et pärast saaks veel rääkida. kõigepealt saab sõna Mihhail Kaala, Kaalere Rahvaparteist. suur tänu teile tere tulemast teile, minister. ma istun siin. ja suur tänu selle eest, et rääkisite ka eh, Arktika piirkonnast. eelmises parlamendi koosseisus olin ma Arktika teemalise raporti autor ning kasutasin teie külalislahkust, et külastada Norra Arktilit piirkonda ja ka E, ja e, saime seal ka paatidega merel käia ning e, olen Arktika küsimusega ka pärast edasi tegelenud. kuigi te olite enne keskkonnaminister, nüüd olete välisminister, selles komisjonis öelnud, et kui me vaatame Arktikat äh, siis meie tas-, suhtumine peaks olema tasakaalustatud ja alus, arvesse tuleks võtta julgeolekut, teadusuuringuid, keskkonnaküsimusi, välispoliitikat ja muud sellist. ma olen endiselt selles veendunud ja keskkonnaküsimustes minu küsimus on selline, et kui teie Äh, töötajad on meie raporti projekti üle lugenud, tahaksin teada teie käest, äh, kas on selliseid punkte, kus oleme oma pädevuse ületanud, sest äh, see tegi mulle pisut muret, meil on väga häid mõtteid igas maailma osa kohta ja mõned meie liikmesriigid asuvad, on ka Arktika Nõukogu liikmed ja asuvad Põhja polaari, polaarjoone taga osaliselt aga äh, samas, äh, kuna Gröönimaa ei ole Euroopa Liidus, siis äh, meil täielikult ei ole, asu ükski riik Arktika piirkonnas ning tahaksin teada, kas me ei ole pisut oma pädevusi ületanud selles valdkonnas ja võib-olla peaks seda korrigeerima mõnikord, aitäh! suur tänu, nüüd saavad sõna, saab, saab sõna härra Eugen Freund, suur tänu teile. ma istun siin. suur tänu selle eest, et äh, meiega vestlema tulite. Äh, suures, äh, suurel määral te maalisite väga roosilise pildi teie, teie suhetest suure naabri Venemaaga mina olin ausalt öeldes üsnagi üllatunud teid kuulates. ma nimelt arvasin, et suhted Venemaaga on muutunud nii nigelaks Euroopa Liidu poole pealt, et äh, ühegi teise riigi poolt ei ole midagi positiivset oodata ma olen üllatunud ja lausa üliõnnelik kuuldes, et, äh, et Norra ja Venemaa suhted on üsnagi head. Äh, ma ei tea, kas te olete va vaadanud neid Norra telesarju? Te ikka äh, vaatate pisut äh, üllatunult mulle otsa, teate, millest ma räägin? Eh, need, see seriaal, mis eh, maalis üsnagi eh, kehva pildi Venemaa kavatsutest teie piirkondade, teie piirkonnas ja see üllatab, see üllatab mind, see, mida te ütlesite, veelgi rohkem. tahaksin seega peale selle, et me kõik hoolime keskkonnast ja venelased äh, soovivad puhast äh, keskkonda sama palju kui meie, aga kui, mis teil täpsemalt selle kohta öelda on ja mis puudutab Brexit, äh, ma ei pea teile ütlema, üsna palju on räägitud sellest, et Suurbritannia võib, võib Norra jälgedes käia oma suhetes Euroopa Liiduga ma tahaksin teada, kas teil on mingisuguseid mõtteid selle kohta, kas see oleks hea mõte nii Euroopa Liidu kui äh, Suurbritannia jaoks oleks õige tee? suur tänu, järgmisena saab sõna Charles Tannock ECR-i nimel. suur tänu teile, härra esimees, ma istun siin, minister oma sotsialistist kolleegile saan täielikult aru, et no kuna Norral äh, Äh, on piik, äh, piir äh, Venemaaga, olles ise NATO liikmesriik, on neil loomulikult vaja häid suhteid Vene karuga. tahaksin rääkida Brexitist, mina olin jääjate toetaja kirglikult, kahjuks me kaotasime Eh, kuid ma lootasin, ootasin võimalikult eh, leebet Brexitit, lootsin, et me saame ühineda EFT-ga, et me saaks alla kirjutada vaba eh, kaubandusleppe ja tolli ja ähm, lepingu ja tahaksin öelda sotsialistist sõbrale, et nii see ei lähe. peaminister May ütles päevselgelt, et et, et Suurbritannia kasutab Äh, karmi Brexitit ning ei kavatsegi EFTA-ga liituda. ja mul on, äh, küsisin selle peale, küsiksin, et kas äh, Norral oleks hea meel olnud, kui Suurbritannia oleks Euroopa Vabandus-piirkonnaga ühinenud, sest kõneldi, et Suurbritannia võiks kasutada oma vetoõigust ühisturu küsimustes Eh, sest eh, see oleks võinud eh, kogu dünaamika sassi seada vabakaubanduspiirkonnaga Euroopa Liidu mittekuuluvate riikide osas. ja Euroopa Liit on öelnud, et neli põhivabadust on täielikult, täielikult lahutamatud, kuid samas Euroopa Eh, vabakaubanduspiirkonna eh, eh, artikkel üks, üks, kaks oleks võimaldanud kontrollida immigrantide arvu, mis olevat Suurbrit-, oleks Suurbritanniasse tulnud, kas teie olete sellega nõus? kas on see nii ja kui see nii on, siis miks ei kasutanud Suurbritannia ega Euroopa Liit selle, võimalust sellest rääkida? aitäh härra Paet, palun. Thank you very much and suur tänu, eh, kallis Purge, väga tore on sind näha. ajastus on oluline, homme me hääletame siin. Eh, ühisraportit, mul on tegelikult sulle kaks küsimust. sa rääkisid suhetest Venemaaga, kuid samas viimase paari aasta jooksul Venemaa Äh, märkimisväärselt suurendas oma sõjalist kohalolekut äh, Arktika piirkonnas, see pole viimased kaksteist, kakskümmend aastat nii olnud, mis sinu meelest on, see nii on ja miks äh, oma sõjalist suur, võimekust Arktika piirkonnas suurendavad, miks, mis on selle eesmärk? <laughs> ja samas Hiina, India ja teised <laughs> tunnevad huvi arengute vastu Arktika piirkonnas, millised äh, on teie suhtumised, suhtumine sellesse, et ähm, Hiina ja India oma mõju soovivad tugevdada selles piirkonnas ja milline mõju võib sellel olla näiteks Arktika Nõukogu tegevusele, kus nad on seal vaatlejad? ja kuidas see võib mõjutada ka arenguid äh, Arktika piirkonnas? sest tegelikult on suurriikidega, tegemist on suurriikidega, mis ei ole sealt pärit. Green EFA. suur tänu, Roheliste nimel saab sõna proua Valeru. Passar på att prata svenska. Harja. No, ma kasutan juhust ja räägin siin äh, rootsi keelt oma armsa Norra naabriga me enamasti saame teineteisest aru. Äh, nii et tundub kuidagi õige olevat rootsi keelt rääkida ütlesite, et arengud äh, toimuvad väga kiiresti ja Arktika piirkonnas veelgi kiiremini ja see on täiesti tõsi. globaalne soojenemine toimub Arktikas kiiremini kui kusagil mujal ja samuti ka äh, temperatuuride kasv on kiirem ning äh, näeme, et näiteks ähm, et on võimalik seal avada laevateid, seal on võimalik kalastada piirkondades, kus seda enne polnud võimalik teha, kuid see pole ainult positiivne. sest eh, tegelikult on see äärmiselt eh, halb, eriti kui mõtleme nafta ja gaasi peale. see on ju esmane põhjus, miks eh, jää ära sulas ja nüüd on meil võimalik veel rohkematele äh, maardlatele ligi pääseda. Norra eelmisel aastal äh, otsustas äh, samuti anda kümme litsentsi ähm, nafta puurimiseks Arktika piirkonnas, minu meelest on see väga laiduväärne sest tegelikult nafta ja gaas ongi meie praegu suurimad probleemid parim nafta on see, mis jääb äh, maakoore alla. seega sooviksin ma küsida, millised on teie plaanid ja mi-, kuidas kavatsete edasi tegutseda äh, nafta uurimisega Arktika piirkonnas. suur tänu iga fraktsiooni esindaja, kes soovis sõna saada, on äh, soovi, on sõna saanud ja nüüd kolm kolleegi soovib veel sõna. kas te lubate neile minutiks sõna anda, siis paneme nime, kõnelejate nimekirja kinni ja siis saate neile kohe vastata. kolm äh, kolleegi, üks minut ainult. kõik, kõigepealt saab sõna härra Vistisen. suur tänu. see üritan rääkida norra keeles eh,, inglise keeles. Te rääkisite eh, ka e, keskkonnakaitsest. E, kas Norra on, ja muust sellisest, kas Norra võiks tunda äh, huvi näiteks ava, avatud äh, turu avamisele veel mõningates äh, valdkondades, näiteks põllumajanduses, Taani tunneks selle vastu väga suurt huvi. loodetavasti äh, soovite protektsionismi vastu koos meiega äh, võidelda ja Arktika küsimus, meie Taani tunneb suurt huvi Gröönimaa vastu ja oleme mures näiteks üleujutuse pärast, mis seal võivad tekkida kas arvate, et Euroopa Liit peaks mängima aktiivsemat rolli, et äh, sellised suured probleemid ei jääks ainult Arktikas asuvate riikide enda kanda? järgmisena saab sõna härra Postinaru. suur tänu, välisminister, teie panuste eest. kaks lühikest, kuid äh, olulist äh, küsimust. kõigepealt, kuidas te hindate Venemaa rolli Läänemere piirkonnas? ma möödunud nädalal osalesin väga murettekitavas arutelus, kus osalesid rootslased ja soomlased. mis on teie arvamus äh, Venemaa rollist Läänemeres ja kuidas te hindate Venemaa rolli ja millist rolli nad võivad mängida ning teiseks, teades väga hästi, millist rolli teie riik mängib lähiajaloos äh, näiteks väga paljudes valdkondades kokkuleppeid sõlmides, milline on teie hinnang Euroopa Liidu Venemaa suhetele, teades hästi, et need suhted muutuvad aina keerulisemaks ja murettekitavamaks ning et probleemid spiraalina edasi esile ei kirkuks ja järgmisena äh, proua Fotiga, kes meie alakomisjoni juhib. suur tänu, tervit-, tere tulemast, minister. Te rääkisite mereõigusest eh, kaks korda ja ka militariseerimisest, mis on absoluutselt eh, vastuolus mereõiguse sätetega me peame seda nähtust suutma ennetada ja teiseks, kas äh, olete äh, venelaste tegevuse pärast äh, mures, kas see Norras on samuti nähtav? millised on valdkonnad, mis sellega on seotud ja kui suurel määral olete valmis reageerima probleemidele minu piirkonnas, ma olen Poolast. suur tänu, kolleegid tegu oli väga laiapõhjaliste küsimustega, teil on peaaegu kakskümmend minutit vastamiseks, härra minister. vastake nii paljudele küsimustele, märkustele, kui soovite ja rääkige oma prioriteetidest, teil on sõna. Thank you so much uh, and thank you for aitäh! aitäh nende väga tähtsate küsimuste eest ja ka selle eest, et tõstatasite nii palju erinevaid valdkondi, millest rääkida. ma üritan neid küsimusi natukene koondada. kõigepealt Poola saadiku küsimus energia varustuskindluse kohta. tõesti, tegemist on väga tähtsa küsimusega meie kõigi jaoks. Norra on väga usaldusväärne partner Euroopa Liidu jaoks ka energiavarustuskindluse küsimuses. kakskümmend, kakskümmend viis protsenti maagaasist, mida Euroopa Liidus tarbitakse, on pärit äh, Norrast. ma ei ole siin küll objektiivne hindaja, aga ma arvan, et äh, poliitiline risk, mis on seotud äh, Norra maagaasi transpordiga, on põhimõtteliselt olematu me soovime seda partnerlust ka edasi arendada. me teame, et maagaas on mitmes mõttes äh, ka sillaks äh, fossiilkütuste kasutamise vähendamisele ja alternatiivsete energiaallikate kasutamisele üleminekul. me teame, et Euroopa Liidus ka süsi mängib väga tähtsat rolli energia tarbimises ja kui meil õnnestub osa sellest äh, söest äh, maagaasiga asendada, siis meil õnnestub ka CO2 heitmeid vähendada, sellepärast et äh, maagaasi puhul heitmete kogus on poole võrra väiksem. nii et see tegelikult oleks ka meie panuseks Pariisi kliimakokkuleppe täitmisel. see on seotud ka selle küsimusega, mis siin esitati gaasi ja nafta kohta. gaas, gaasi iseloomuomadused tõin ma juba välja, pluss see, et me saame oma allikaid mitmekesistada ja et ka CO2 heitmete hulk on väiksem. peale selle nafta puhul tuleb veel mainida seda, et Äh, Euroopa mandril on kõige karmimad reeglid heitmete osas ja CO2 heitmed tegelikult Euroopas on just sellepärast äh, ühed kõige madalamad kogu maailmas, nii nafta kui ka maagaasi tootmise puhul. Norra näitab ka, et äh, tööstusettevõtete areng, äh, põllumajanduse ja kalanduse areng saavad käia käsikäes. siia juurde võib veel ka minaar, mineraalõli lisada ja seda juhul, kui pannakse paika kõige kõrgemad võimalikud standardid. ja me ei arvesta mitte ainult parimast äh, kasutada olevast tehnoloogiast, vaid äh, me tõesti äh, üritame seda saavutada, olles samal ajal üks rikkamaid riike maailmas. siis äh, nüüd küsimused Venemaa kohta ja see, kuidas Venemaasse suhtuda on teada, tuntud see, et et äh, Norra ja Venemaa piiri peal me tasakaalust rääkida ei saa. Äh, Venemaa on äh, Murmanskisse ja meie piiri äärde toonud väga palju vägesid. see on midagi, mis sarnaneb külmale sõjale ja ka üks rahvasaadikutest ütles seda just praegu, et äh, Venemaa sõjaeelarve aastast kaks tuhat viis kuni siiamaani on kahekordistunud. just sellepärast on meie jaoks ka NATO liikmelisus äh, tähtis, äh, me tahame aga ka, et Euroopa Liit tegeleks selle küsimusega ja sellepärast äh, tuleb meil loota NATO solidaarsuse peale ja siin me lähtume muidugi siis artiklit, artiklist viis NATO lepingus. samal ajal keskendume me ka oma kaitsevõimekuse suurendamisele. ja ma arvan, et praeguses julgeolekualases olukorras meie ümber ja nii, nagu ma oma sissejuhatavas sõnavõtus ka ütlesin, et Euroopa on praegusel hetkel seisus, kus me peame ise rohkem hakkama vastutama oma julgeoleku eest. see on meie kohustus. ja see on tegelikult ka meie riiklike huvidega kooskõlas. aga kuidas meil õnnestub nüüd äh, seda koostööd Venemaaga jätkata Põhjalas olles samal ajal sisse viinud täpselt samasugused sanktsioonid Venemaale, nagu on ka Euroopa Liit Venemaale peale pannud. Euroopa Liidu sanktsioonid olid vastuseks sellele, et Venemaa rikkus rahvusvahelist õigust, okupeerides Krimmi poolsaare ja ka luues ebata-, ebastabiilse olukorra Donbassi piirkonnas. me ei soovinud sõjaliselt sekkuda, aga me soovisime siiski ka näidata, mis me sellest arvame, sellepärast viisime sisse sanktsioonid, sellepärast et äh, Ukraina piire liigutati. siis liitusime ka Murmansk ühe ja Murmansk kahega ja kui Murmanski mõlemast lepingus, äh, vabandust, Minski mõlemast lepingust kinni peetakse, siis me saame sanktsioonide kaotamise peale mõelda. aga me ei saa lihtsalt äh, panna sanktsioone peale niisama, aga tegemist oli tõesti erakorralise olukorraga, sellepärast et esimest korda pärast teist maailmasõda rikuti äh, rahvusvahelist õigust ja nüüd, kui need sanktsioonid on olemas, me ei saa neid lihtsalt päevapealt ju niisama ära kaotada millis, mis mõte selles siis oleks, nii et me tõesti toetame täielikult Euroopa Liitu sellel suunal. aga teiselt poolt, nagu ma ütlesin, meil õnnestus äh, siiski koostööd jätkata Arktika piirkonnas sellepärast et see on ka Venemaa huvides, ka Venemaa on huvitatud koostöö jätkumisest. kas me peaksime päästeoperatsioonide osas koostöö lõpetama Barentsi merel just? ei, muidugi mitte, see ei ole osa sanktsioonidest, see ei puuduta sanktsioone ja me loodame, et tulevikus õnnestub meil siin ka näha teistsugust suhtumist äh, inimõigustesse, tsiviilühiskonda, seksuaalvähemustesse ja teiste riikide piiride austamisse, siis Venemaa poole pealt. siin esitati ka küsimusi Brexiti kohta. selgust ei ole me ei tea rohkem, mida Briti valitsus kavatseb ette võtta ka pärast äh, Theresa May kõnet. tundub, et äh, Ühendkuningriik soovib nüüd pigem vabakaubanduslepingut Euroopa Liiduga seda siis pärast seda, kui on lahkutud äh, Euroopa Liidust ja taotlus vastavalt artiklile viiskümmend lahkumise kohta on tehtud. see on nüüd ka läbirääkimiste aluseks, kõigepealt tuleb kokku leppida nii-öelda lahutamise osas ja siis tuleb edasi rääkida vabakaubanduse lepingu üle. kui ma Theresa May kõnest õigesti aru sain, ja ka sellest, mida David Davis, Liam Fox ja Boris Johnson on öelnud, siis nemad ei soovi olla osa tolliliidust või jääda öö, ähm, ühisturu osaks. nii et äh, britid soovivad neid küsimusi lahendada klassikalise vabakaubanduslepingu kaudu. see mõjutab ka öö, Norrat, sellepärast et Euroopa majandusruumi kaudu oleme meie osa ühisturust, nii et tegelikult meil on ähm, palju ühiseid probleeme, millega tuleb tegeleda sellepärast tegeleme ka Brexiti küsimusega just sellepärast, Äh, suhtleme väga tihedalt ka komisjoniga, sest kui Euroopa Liit vabakaubanduslepingu nüüd äh, välja töötab ja selle üle läbirääkimisi peab, siis me peame väga täpselt vaatama, mis toimub, sellepärast et me siin oleme täiesti ühes paadis. nüüd hüpoteetilised küsimused selle kohta, et mis oleks saanud siis, kui Ühendkuningriik ei oleks otsustanud äh, vabakaubanduslepingu kasuks noh, poliitikast olen õppinud äh, nii palju, et hüpoteetilisi küsimusi ei ole mõtet küsida, nii et äh, jään selle põhimõtte juurde ja oleksin valmis sellele küsimusele vastama siis, kui ähm, Ühendkuningriik oleks teistsuguse otsuse vastu võtnud. aga oma Briti sõbrale tahtsin öelda, et äh, jagan tema arvamust, ka mina soovisin, et Ühendkuningriik oleks jäänud Euroopa Liidu liikmesriigiks. siis ei oleks me olukorras, kus Euroopa kas teine või kolmas majanduslik jõud ja suurim sõjaväeline jõud oleks äh, viinud Euroopa Liidu sellesse raskesse olukorda nüüd tuleb lihtsalt äh, koos sõpradega nii Ühendkuningriigist kui ka Euroopa Liidust leida lahendus sellele väga raskele olukorrale, kus britid on siis lahkumas. aga see on tõsiasi ja me peame austama brittide otsust. nüüd sain siin äh, nõuande paari sõnaga kommenteerida ka küsimust äh,, mille esitas Arktika raportöör. oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, et me oleme raportiga rahul, me leiame, et tegemist on hea raportiga ja oleme nõus ka kompromissidega, mis välja töötati. nüüd minu Rootsi sõber, temale tahtsin öelda, et äh, kahjuks just äh, kliimamuutuste puhul äh, need muutused on kaks korda nii kiired kui varem, näeme, et liustikud sulavad Arktikas äh, liigid kaovad. nii et Arktika on avanemas äh, ja selle põhjus on kahjuks vägagi kahetsusväärne. nii see on ja mul on väga hea meel, et nii Euroopa Liit kui ka Norra siin väga kindlakäeliselt jäävad nende eesmärkide juurde, mis Pariisi kliimakokkuleppes paika pandi. ja ka COP kahekümne kaudu siis. muidugi peame sellest sajaprotsendiliselt kinni ja teeme tihedat koostööd Euroopa Liiduga. siis küsimus Taani sõbralt vabakaubanduse kohta ja protektsionismi kohta oleme praegu olukorras, kus Euroopa Liit ja Norra teevad tihedat koostööd ühisturu kaudu ja kui meist sai osa ühisturust üheksakümne teisel aastal, siis me otsustasime ka olla osa tolliliidust. see oli väga raske otsus, kui hakati rääkima siis ka Norra liitumisest ja peeti läbirääkimisi, mis lõppes siis üheksakümne neljandal aastal referendumiga nagu ma ütlesin, kümme protsenti meie rahvastikust elab teispool Põhja polaarjoont ja see on piirkond, kus on väga palju põllumajandust. ja me teame, et Äh, Taani on selline madal maa, seal on palju vett ja rannikut, meil on aga väga palju mägesid ja me tahame, et inimesed jääksid elama sinna Põhjalasse. ja ma arvan, et te kujutate endale ka ette, miks see on hea keskkonna jaoks, äh, julgeoleku pärast ja ka muidu aga nüüd, kui mõelda sellega, et meil on seal näiteks äh, kümme lehna teist pool äh, põhja äh, pörjoont ja ne-, see talu võitleb siis tuhandepealisel ettevõttega Taanis, siis see muidugi on väga ebavõrdne olukord, aga samal ajal meil on väga palju mahetööstust, ka sellel on oma eeliseid. Mm, nüüd need äh, Euroopa Liidu ettepanekud ka kalandus, eks kala ekspordi parandamise kohta, jah, sellest võime me ka rääkida, aga ma lihtsalt tahtsin toonitada, et on põhjuseid, äh, miks me oleme optimistlikud ja tegelikult WTO reeglitele, tänu WTO reeglitele oleme ka liikunud edasi, sellepärast Norra, Kanada äh, ja Šveits EMS-i kaudu otsustasid Nairobi WTO tippkohtumisel, et äh, eksporditoetustest äh, põllumajandustootjatele loobutakse, jah, põllumajandustootjate jaoks ei olnud see lihtne otsus, aga me tegime seda selleks, et WTO reeglitest kinni pidada WTO on tegelikult meie relv protektsionismi vastu ja kahjuks on meil tõesti väga palju vaja äh, sarnaseid meetmeid järgnevatel aastatel äh,. mul on sellest küll kahju, aga nii see on. aitäh, härra Brende, et Äh, kõnelesite väliskomisjonis, aitäh kõikide nende, kõikidele nendele küsimustele vastamise eest, tegemist oli väga väärtusliku aruteluga, enne kui homme asume hääletama siis Arktika raporti üle koostöös Keskkonnakomisjoniga. tänusõnade kõrval tahan aga teid ja teie riiki õnnitleda kolleegid, nädalavahetusel oli mul aega lugeda just äsja avaldatud demokraatia indeksit, ma ei tea, kas te teate, mis see on, aga tegemist on indeksiga, mida koostavad Briti majandusteadlased ja luuretöötajad ja hinnatakse siis demokraatia seisu saja kuuekümne seitsmes riigis ja seda tehakse kord aastas. Saksamaa oli vist kaheteistkümnendal või kolmeteistkümnendal kohal. pronksmedali sai Rootsi, hõbemedali sai Island ja jällegi Norra oli see riik, mis hinnati kõige paremaks demokraatia standardite osas maailmas. palju õnne, me oleme väga õnnelikud, et meil on selline naaber. ilusat visiiti teile veel siin Euroopas ning jätkame nende heade suhetega Euroopa Liidu ja Norra vahel. Thank you. So we are uh, under a bit of time. nii, meil on aega veidi napilt, nii et lähme nüüd päevakorrapunkti viis, kuus, seitse ja kaheksa juurde. Lääne-Balkani aeg ja meil on siin raportid Albaania, Bosnia-Hertsegoviina Mm, Jugoslaavia, endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta, Montenegro kohta ja lähme siis kõigepealt Albaania aruande juurde, annan sõna härra Fleckensteinile, kes tutvustab oma seisukohti muudatusettepanekute ja kompromisside osas ja siis on meil ka veidi aega küsimusteks-vastusteks. palun, härra Fleckenstein. aitäh, härra esimees, lugupeetud kolleegid, jätkan saksa keeles, ütleb kõneleja suur tänu kõigile, kes osalesid äh, novembri lõpus meie esimesel arutelul selle raporti üle ja esitasid ka muudatusettepanekuid. kakssada kolmkümmend üks muudatusettepanekut on esitatud ja mul on väga hea meel, et äh, kaheksateistkümnes kompromissis kahe, kaheksateistkümne kompromissiga saime hõlmata peaaegu kõik olulised äh, lõiged äh, raportis ja raportöörid, variraportöörid olid äh, valdavalt sellega nõus, nii et suur tänu minu poolt variraportööridele koostöö eest. raport raporti tähendus tuleb eriliselt välja ka sellest, et raportöörina saan rõhutada, et suurem osa edusammudest, mis Albaania on teinud oma reformide puhul, liitumaks Euroopa Liiduga, ähm, äh, et ne-, nende puhul leiti fraktsioonide üleselt äh, ühine seisukoht. põhiprioriteetide puhul on Albaania teinud tõepoolest olulisi edusamme, selles pole kahtlust ja sellepärast äh, leian raportis, et liitumisläbirääkimised tuleks avada, kui justiitsreformiga on järgmised äh, edusammud saavutatud. me teame, et see reform võtab pikk, palju aega ja see peab jätkuma paralleelselt äh, liitumisläbirääkimistega. keskse, keskseks küsimuseks on äh, siin nii nimetatud kontrolliprotsess ja selleks, et see justiitsreform saaks olla tõhus. pärast meie viimast arutelu on siis äh, Äh, Albaania põhiseaduskohus äh, soovinud Veneetsia komisjoni arvamust reformi õiguspärasuse kohta, see sai kinnitust ja nüüd ei ole sellel mingeid takistusi. nüüd justiitsreformi läbiviimise puhul on siis see kontrolliprotsess keskse tähtsusega, mille käigus kontrollitakse kõiki prokuröre, äh, advokaate, õigusnõustajaid, see on aga mitte ainult valitsuse, vaid ka kõigi parlamendifraktsioonide äh, teene, et äh, sellele otsusele jõuti, samuti on tehtud edusamme äh, muude avaliku halduse reformide puhul kohati küll aeglasemalt, kui me sooviksime ning mis puudutab võitlust äh, organiseeritud kuritegevusega, siis ka siin on nähtavaid edusamme tehtud, kuigi need ei ole veel päris piisavad, nagu ka hiljem veel äh, täpsustan. nüüd äh, ka, äh, mis puudutab võitlust korruptsiooniga ja ka diskrimineerimise vastane võitlus vähemuste puhul, siis ka siin on tehtud edusamme, sellegipoolest Äh, ootame Albaanialt, et justiitsreform viiakse täielikult lõpuni. me ootame, et äh, ei näidataks mitte ainult üksikuid suuri edulugusid, vaid ka pikaajalisi äh, edusamme, mis puudutab võitlust organiseeritud kuritegevusega ning et need kuritegelikud võrgustikud suudetaks lõplikult lammutada oluline on äh, ka, et korruptsioonivastase võitluse kohta käiv seadusandlus äh, äh, tugevdada. kas mul on juba aeg läbi, küsib kõneleja, kui palju mul siis aega on? võtsite mul kümme sekundit ära, aga ma püüan siis kiiresti teha. niisiis, haldusreformi edasiviimine on väga oluline, koostöö kodanikuühiskonnaga, vähemustega, sotsiaalne dialoog, arvukad äh, mõõtusettepanekute äh, põhjal ja konstruktiivse koostöö põhjal võin äh, siis veel mõndasid olulisi punkte välja tuua. Ähm, haridusreform, keskkond, ombudsmani rolli tugevdamine, võrdõigusluspoliitika ja ka kogu Balkani piirkonna poliitiline stabiilsus, me ootame siin, et Albaania jätkaks oma tööd nagu varem. suur tänu, et tutvusite muudatusettepaneku, suur tänu meie variraportööridele. ma usun, et sellest sai tänu meie heale koostööle korralik raport, suur tänu. suur tänu, raportöör. ja nüüd on kakskümmend minutit eh, eh, selle raporti arutelu jaoks, nii et poolteist minutit äh, variraportööridele, siis kui aega üle jääb, saavad ka teised kolleegid sõna. härra Kukan, palun. suur tänu, aitäh härra Fleckensteinile tasakaalus raporti puhul ja hea koostöö eest. toetan muudat-, kompromissettepanekuid, sest et need äh, on kooskõlas raporti üldiste põhimõtetega. paar märkust, ma äh, toetan täielikku integreerimist pro-, protsessi ja me peaksime tunnustama neid edusamme, mis on tehtud. me peaksime saatma julgustava signaali reformide jätkamiseks, justiitsreformi lõpuleviimiseks ja et viie põhilise prioriteedi puhul tehtaks märgatavaid edusamme. me peaksime kutsuma üles poliitikuid, et nad kiirendaksid eesseisvate valimiste ettevalmistamist teatavat äh, muret valmistab ähm, mõnede äh, õigusloomeliste algatuste läbimine parlamendis, mis puudutab organiseeritud kuritegevust ja äh, samuti on oluline võidelda uimastikaubanduse vastu. muude teemade puhul ma toetan seda muudatusettepanekut, mis puudutab äh, meediavabandust, aga ka neid muudatusettepanekuid, mis puudutavad mõningaid keskkonnaprobleeme riigis. ma arvan, et on oluline toetada Albaania rolli piirkondlikus koostöös. viimane märkus. mis puudutab vähemuste õigusi ja vähemuste kaitset, siis äh, siin on äh, Äh, siin on kirjas, et, et on ähm, toimunud edusamm, aga, aga mina, mind see üllatab, sest et olukord ei ole tegelikult kunagi olnud nii äh, pingeline kui varem. Thank you, Edward Kukan and now Charles Tannock. aitäh, palun Charles Tannock uh,. Thank you very much and suur tänu ka, et see oli fraktsioon uh, soovib õnnitleda härra Fleckensteini selle tasakaalus raporti puhul Albaania kandidaatriigiga muidugi jätkama mõjupingutusi, et läbi viia vajalikke reforme ning tegeleda erinevate liitumispeatükkidega, mis puudutab ähm, Euroopa õigustikku, eriti mis puudutab äh, siis ähm, ju, juriidilist poolt õigusriigi põhimõtteid võitlus organiseerida kuritegevusega. ma nõustun kolleeg Kukaniga, et tegemist on tõesti suure probleemiga äh, mis valmistab suurt muret ka üldsusele. see on just ka kogu piirkonda hõlmav probleem, mis ei puuduta mitte ainult Albaaniat. ma tervitan seda, et valimisõigus, äh, muudatused peagi vastu võetakse parlamendi poolt. mind, mulle valmistab muret üks lõik, kus on toodud välja, et on suurenenud varjupaigataotlejate arv Albaaniast Euroopa Liidusse jah, tegemist on teemaga, millega tuleb tegeleda, võttes arvesse Euroopa Liidu kandidaatriikide riikidest tulevate varbega taotluste vastuolulisusega ja sellega, kuidas see käib kokku nende, nende riikide jõupingutustega ja Kopenhaageni kriteeriumitega. samuti valmistab jätkuvalt muret Albaania džihadistide teema järelevalvemeetmed, mida me rakendame, eriti kui, eriti nüüd, kui loodetavasti ISIS võidetakse, võib-olla see on üks hea asi, mida president Trump suudab saavutada, ISISe võitmine ning selle taga need džihadistid tõepoolest ka kohtu alla lähevad, kui nad on läbi viinud sõjakuritegusid, inimsevastaseid kuritegusid Lähis-Idas. suur tänu ja Alde nimel kolleeg Kutšuk. suur tänu, esimees, kõigepealt soovin õnnitleda härra Fleckensteini selle olulise raporti eh, puhul, eh, kompromissettepanekute ettevalmistamise puhul, kus tuuakse välja neid edusamme, mis Albaania on teinud eh, eelmisel aastal, et saavutada poliitiliste kriteeriumide täitmine ja sealhulgas on väga oluline ka justiitsreformi lõpuleviimine, see on väga oluline, et Euroopa Liit saaks avada liitumisläbirääkimised Albaaniaga ja see peaks toimuma pärast valimisi. Äh, Albaanias. mul on hea meel, et härra Fleckensteiniga mitmed teised parlamendiliikmed nõustuvad sellega muudatusettepanekutes, sest et just praegu on õige hetk, et Albaania saaks selle protsenti algatada. muidugi on võimalik veelgi parandusi läbi viia, nagu kompromissettepanekutes on ka välja toodud, siis käesoleva aasta valimised on tõeliseks proovikiviks, mis näitavad, kas riik on valmis liitumisläbirääkimiste avamiseks. on äärmiselt oluline, et Albaanias toimuksid vabad, õiglased, demokraatlikud valimised et äh, reformide puhul tehtakse edusamme ja ma usun, et äh, seda raport ka rõhutab. ma esitasin omal poolt muudatusettepanekuid, et äh, julgustada Albeenia ametiasutusi, et hõlbustada Albaania kodanike võimalusi, kes elavad välismaal, nad saaksid hääletada valimistel. ma loodan, et homsel hääletusel toetate seda muudatusettepanekut kokku võttes Ehm, muudatusettepanekud toovad välja neid probleeme, mis Albaania ees seisavad, positiivseid samme, mida valitsus on astunud, aga on oluline, et veelgi e, tehtaks edusamme, et edendaks tolerantsuse õhkkonda ja kaitseks vähemusi. aitäh. aitäh QNGL-i, NGL-i nimel e, proua Sarapva. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Φλαγκεστάιν, οι συμβαστικές τροπολογίες που έχουν προταθεί στην aitäh. suur tänu kolleeg Fekensteinile. muudatusettepanekud ähm, hõlmavad kõiki olulisemaid punkte raportis, kuid mina tahaksin siin vaadata kaht, vaadelda kahte olulisist äh, liitumiskriteeriumi. nimelt, et oleks tagatud, et äh, suhetes kolmandate riikidega oleks tagatud äh, näiteks vähemuste kaitse ja naaberluspoliitika ja nii edasi. nagu raportis ka välja on toodud, siis peab Albaania tagama, et et kõik vähemused, nagu näiteks ka roomad, oleksid kaitstud riigi territooriumil ja samuti tuleb tegeleda vähemuste õigusliku staatusega ning eelkõige nende äh, usuvabaduse teemadega. mainisin seda juba eelmisel arutelul, ma ei hakka hetkel üksikasjadesse laskuma, kuid tahan lihtsalt öelda, et me oleme kutsunud üles Albaania ametiasutusi, et nad tagaksid vähemuste usu vabaduste täieliku kaitse. lõpetuseks tahaksin veel välja tuua, et mainite edusamme, mis on tehtud heade äh, naabrussuhete osas. kompromissettepanek kaheksateist puudutab seda küsimust, kuid ma usun, et te olete teadlik, et hiljuti on Albaania peaminister ja tema valitsuse liikmed äh, tulnud välja teatud märkustega Kreeka kohta, mis on murettekitavad. suur tänu, härra Messerich Roheliste nimel suur tänu, esimees, ka meil on väga hea meel, tahaksime õnnitleda härra Fleckenstein, istun siin, härra Fleckenstein. tegemist on tõesti väga hea raportiga ja meil on ka hea meel selle üle, kuidas meie koostöö laabus juba raporti projekti tekst oli väga hea, need kompromissid, milleni me jõudsime, on väga positiivsed, rohelised saavad neid kõiki toetada. mõned märkused sisu poole pealt. kõigepealt tahaksin juhtida tähelepanu muudatusettepanekule sada kuuskümmend kaheksa, mis viitab ühele praktikale, mida toob välja ka komisjoni rap-, raport või aruanne, mis paneb väga raskesse olukorda paljud pered, paljud lapsed, kelle õigus haridusele äh, äh, on piiratud selle praktika tõttu nüüd, mis puudutab äh, keskkonnateemasid, siis ka siin suur tänu, et me oleme leidnud ähm, hea kompromissi muudatusettepanekus kuusteist, kuid tahaksin siiski äh, rõhutada seda, et äh, üle sajast hüdroelektrijaamast on ne-, asub nelikümmend neli looduskaitsealal, nii et see on väga problemaatiline olukord, kus Albaania peaks mm, tõesti midagi ette võtma. me mul on küll hea meel, et valitsus on loonud mm, rahvuspargi, aga me arvame, et siin on veel teemasid, millega tuleks tegeleda. suur tänu! aitäh, kolleegid ja veel neli kolleegi sooviksid sõna ja kui igaüks piirdub ühe minutiga, siis on see võimalik. palun, proua Sutša. suur tänu räägin väga lühidalt, aitäh härra Fleckensteinile tema raporti eest, eriti suur tänu kompromissmuudatusettepanekute eest. viies põhilises valdkonnas on tehtud edusamme, aga mis on saanud keskkonnakaitsest? on sisemisi probleeme, näiteks veeressurssidega probleeme on Aadria merega, see mõjutab aga ka Horvaatiat regionaalne koostöö on kiiduväärne, eriti koostöö naabritega. järgmise kuu alguses toimub Albaania, Montenegro ja Horvaatia vaheline kolmepoolne tippkohtumine. meie huvid on sarnased, soovime ehitada eh, eh, Aadria mere, Jooni Aadria mere Äh, maantee ja samuti ka äh, äh, gaasitoru ja nüüd saab sõna härra Postinaru, ütleb esimees. suur tänu teile härra esimees, räägin väga lühidalt. see, kuidas riigid on kajastust leidnud selles kojas, korduvalt näitab, et mõned meie seast olid vähemalt ebaõiglased, sest kõigepealt kas Albaania on teinud äh, edu saame viimastel aastatel, jah, ja seda palun ähm, väga. ja kas Pääne mängib konstruktiivset äh, rolli selles piirkonnas, jah, seda tuleks samuti tunnustada. ja kuidas äh, äh, kas on vastu võetud olulisemad otsused Iraanas, jah Eh, toetame, siis meid, neid ja kõige parem võimalus eh, neid julgustada on avades läbirääkimisi. tean, et on probleeme, mida tuleks arvesse võtta, aga ootame Albaaniat praegu, et nad tulevikus teeks edusamme. ja nüüd eh, saab sõna ECR-i esindaja härra Tehhavus. suur tänu, arvan, et vari eh, raportöörina vääriks ma rohkem kui minutit, aga hea küll. unustasite mind, ütleb kõneleja etteheitvalt. arvan, et eh, raport on väga hästi kirjutatud ja koostatud, kuid eh, tegemist on pigem siiski heade soovide kui reaalsuse kajastusega halb juhtimine ja korruptsioon on tavalised selles riigis. kuritegevust on väga palju ning paljud äh, kurjategijad äh, on avalik, on äh, kõrgetel kohtadel, juhtivatel kohtadel riigiaparaadis jah, Albaania on teinud edusamme, aga see ei tähenda seda, et Albaania on jõudnud tasemele tähendaks seda, et me peaks talle õnne soovima, et rahul olema. mina olen veetnud päris pikka aega Kreeka vähemusega Albaanias ning seda, mida nägin, ei saa sellest rääkimiseks, ei piisa ühest tunnistki. kreeklaste inimõiguste rikkumised on täiesti uskumatud. samuti elanikkonna äh, küüditamine on uskumatu. moslemeid ei äh, liigutada kuskile, tehakse kõik selleks, et kreeklased juhtivatele kohtadele ei pääseks. ehk teiste sõnadega ka äh, õigused omandile rikutakse pidevalt. see, äh, selle kõige uurimiseks oleks vaja ajutist komisjoni, mis peaks seda riiki külastama, et näha, mis koha peal toimub. aitäh. ja viimasena saab sõna härra Pididee. suur tänu mina sooviksin samuti tänada härra Fleckensteini. raport on väga hästi tasakaalus. räägitakse Albaania edusammudest, räägitakse sellest, et äh, olukorda tuleb jälgida, et, et, et, et edusammud jätkuksid ja et liitumisläbirääkimised võiksid edasi toimuda nagu seda teised kolleegid juba ütlesid enne mind, ei ole räägitud veel inim-, Kreeka vähemus inimõiguste kaitsest. ja ärge unustage ka seda, et Albaania on ainus Lääne-Balkani riik, kes on äh, kandidaatriik ja kes käitub ülbelt, kellel on territoriaalseid nõudmisi eh, ka teiste riikide suhtes. Kreeka puhul on selge, et eh, Albaania ei käitu hea naabrina, sellepärast ei saa me öelda jah liitumisläbirääkimistele, kui albaanlased ennast ei paranda, vastasel korral juhtub sama, mis juhtub eh, Türgiga Eh, ehk eh, siis eh, räägitakse muudkui edasi, samas kui edusammed puutuvad. kas te soovite ka mõningaid märkuseid teha, härra Fleckenstein? nojah, kui te palute, siis teen, ütleb härra Fleckenstein. ma tahaksin mainida kolme punkti selleks, et aega kokku hoida. jah, ma saan aru, et kõik kolleegid, eriti just Kreeka kolleegid ei ole kõigega nõus, sest ma ei hakanud siin rääkima erilistest vähemuste õigustest, vaid olin lihtsalt laiasõnalisem. muidugi need standardid peavad kehtima kõikidele vähemustele ja parandused tuleb sisse viia. teiseks, keskkonnakaitse on väga tähtis, aga me peaksime olema siin ettevaatlikud ja me ei tohi liiga palju Albaania siseasjadesse sekkuda. me saame sekkuda oma raportiga siis kui me räägime Euroopa kursi tagamisest. ja sellegipoolest on väga tähtis tegeleda selle küsimusega, sest tõesti väga kahju on, kui lugu läheb nii kaugele nagu see, mis praegu seal toimub. teiseks, haridussüsteemi kaasajastamine, noortele inimestele tulevikuperspektiivi tagamine see on see, millele me tulevikus peaksime rohkem tähelepanu pöörama, sest nii nagu härra Teller ütles, need äh, varjupaigataotlused, millel ei ole mitte mingitki lootust äh, läbi minna, näitavad, et tegelikult kodus ei tehta piisavalt ära ja me peame Albaaniat rohkem toetama. aitäh! tundub, et äh, komisjoni esindajale ei olnud esindajaid, ei olnud küsimusi, nii et äh, me ei pea talle sõna andma, kas see sobib. nüüd, kolleegid, pidage meeles, et hääletamine toimub äh, homme hommikul, kolmekümne esimesel jaanuaril. suur tänu teiepoolsete panuste eest. nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, number kuus ja see on äh, raport komisjoni aast-, äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta Bosnia-Hertsegoviina aruande kohta. see on täna meil teine arutelu, sõna saab Kristjan Predale ja teil on kolm pool minutit kõneaega, nagu härra Fleckensteinil oli. kolm minutit. ma sain aru, aitäh teile, suur tänu kõigile kolleegidele Eh, selle, eh, teie panuste eest me saime eh, kakssada kaheksakümmend kaheksa muudatusettepanekut, panime sada nelikümmend kolm neist kompromissmuudatuse ettepanekutesse. kõige olulisem sõnum oli see, et me toetame Bosnia-Hertsegoviinat ja et olgu siis tegemist reformiprotsessi või muuga, üritame neid toetada, et nad liiguks edasi Euroopa suunas ja samuti üritame teha kõik selleks, et harmoneerida tehtud reforme eh, vastavalt ajakavale. Ehm, muudatuses eh, kaks eh, jaluta, arutame ka institutsionaalsete reformide küsimust ja seda, et tihtipeale on poliitilisi lahkhelisid mis negatiivselt mõjutavad reforme. oluline on säilitada konsensus Euroopa integratsiooni osas ning äh, rääkida õigusriigist, äh, õigusreformidest äh, ja muust sellisest ning institutsionaalse reformi osas rõhutama vajadust, nagu keegi, mis kedagi ei üllata, et on vaja, et Bosnia-Hertsegoviina peab olema tõhus, toimiv riik ja ta peab demokraatlikult esindama kõiki seal elavaid rahvaid ning saadame neile oma eelmise resolutsiooni, mis kutsub üles ähm, ähm, näiteks sellistele võimalustele nagu detsentraliseerimine ja institutsionaalsed reformid. ma tean, et see tekitas äh, väga kirglikke tundeid äh, Bosnias, äh, olin seal eelmisel nädalal ja arutasin äh, küsimust paljude poliitiliselt vastutavatel kohtadel töötavate isikutega ning pean ütlema, et rääkisime möödunud nädalal Sarajevos ka parlamentaarse assamblee liikmega, tega ning nad ja rääkisid ka Ehm, parlamentaarse komisjoni äh, esindajate val-, valimist, äh, mis tegeleb siis assotsieerimisküsimustega ning on tõeline häbi, et on sisse viidud äh, tõeline blokaaž Bosnia-Hertsegoviinas, et seda kohustust mitte täita, see on täiesti ennekuulmatu, et seda komisjoni ei suudetud kokku panna ning kõigil on nüüd oma piirid ning peab saama selge signaali, et nii ei saa enam edasi, me ei saa Bosniat aidata, kui äh, eh, Bosnia äh, parlamendi liikmed ei soovi meiega kohtuda. ma väga selgelt sellest ei rääkinud, aga sooviksin mainida ka muudatust kakskümmend, mis puudutab sõnavabadust ja meediavabadust, mis on endiselt meie jaoks murettekitav erinevalt ehm, teistest selle piirkonna riikidest rääkisime eh, samuti Bosnia parlamendi liikmetega ja rõhutasime vajadust, eh, et ajakirjanikud saaks vabalt oma tööd teha, ilma et eh, poliitikute poolt neile survet avaldatakse. suur tänu teile, härra president. esimees, suur tänu teile, see oli täpselt kolm pool minutit, suurepärane ja nüüd annan ma sõna äh, Hanna Pitsulale, kes loomulikult on meie parlamentaarse delegatsiooni liige. suur tänu kõigepealt, sooviksin ma tänada eh, kolleeg Bredat eh, suurepärase koostöö eest. olukord Bosnia-Hertsegoviinas on äärmiselt keeruline, eriti ehm, Äh, võttes arvesse, et tegemist on riigiga, mis kõige kallimat äh, hinda, kõige kõrgemat hinda maksis äh, üheksakümnendatel toimunud sõja eest. ärgem, oluline on rääkida Serbia vabariik, Serbia vabariigis toimuvast referendumist, samuti tuleb rääkida ka majanduse ees seisvatest väljakutsetest. olu-, tõsi on see, et kõige tähe-, suuremat tähelepanu nõuab sisepoliitika Eh, samuti ka Bosnia-Euroopa eh, probleemid, mõned on tõsisemad, teised vähem tõsised, mõned eh, kauakestvad, teised mitte, kuid tõsi on see, et Daytoni leping on tegelikult ka mingil määral takistus. peame üritama leida lahendusi, mis poleks peale surutud, vaid mis on sisemise konsensuse toel tekkinud. meil on vaja, et kõik Bosnias elavad rahvad oleks võrdses seisundis ärgem eitagem ka seda, et äh, on äh, teisi mõjufaktoreid nagu Türgi ja Venemaa, kelle kohalolek on Bosnia-Hertsegoviinas väga märgatav. ja jah, tegemist on teemaga, mis mõjutab Balkaneid üldiselt, millest ei tohi äh, kõrvale vaadata. suur tänu, nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad. esimesena saab sõna härra Šuitsa. Oh, First... vabandust, variraportöörid siiski saavad kõigepealt sõna ja seega härra Papadakis. suur tänu teile. suur tänu raportöörile selle eest, et võeti arvesse paljusid meie muudatusettepanekuid, aitäh selle eest, et ka sotsiaalse dimensiooni arvesse võtsite mis on äärmiselt oluline Euroopa äh, seisukohtade väljaütlemisel, sellele pole seni piiravates piisavalt tähelepanu pööratud. Euroopa Parlamendina ei tohi me lubada endale segaseid sõnumite saatmist, mis võivad veelgi enam äh, keeruliseks muuta seda, selle lõhestatud riigi olukorda. sellega seoses sooviksin teie tähelepanu juhtida, kallid kolleegid, sellele, et äh, mida, mida üldse endast kujutab äh, Bosnia riigi asutaja rahvaste termin muudatusettepanekus kaks ja ütlen seda ka enda fraktsioonis. peame mõtlema selle peale, milline on meie eesmärk Euroopa Parlamendina, kuidas äh, äh, näiteks ka inimõiguste kohtuotsuseid langet-, arvesse võtta ja ellu rakendada, kuidas kaitsta kõigi kodanike õigusi sõltumata nende päritolust. meil on vaja teadlikkust selles küsimuses suurendada ning Sosnia ja Bosnia ühiskonnas tekkinud lõhet vähendada. peame eh, eh, just nimelt teadlikkust suurendama selle seaduse abil ja äh, loodetavasti võetakse vastu autori ja minu muudatusettepanekud seitsekümmend kaks ja kolmkümmend kaks, mis nõuavad, et kõigi riigi elanike eh, õigusi, sõltumata sellest, kas tegemist on nii-öelda asutajarahvaga või mitte. seda ütlen ka oma fraktsioonile edaspidi. aitäh. suur tänu. järgmisena saab, eh, saab sõna härra Rados suur tänu teile, esimees. suur aitäh kolleeg Predale ja teistele variraportööridele hea koostöö eest. arvan, et äh, see raport räägib väljakutsetest ja probleemidest, mis Bosnia-Hertsegoviinas seisavad. siin on väga palju erinevaid küsimusi vaja üle vaadata. Bosnia-Hertsegoviinal on väga palju keerulisi probleeme ja vaatame, kuidas hakkab toimima põhiseadus, see on äh, kõige keerulisem põhiseadus, mis siiani ühes Euroopa riigis äh, kehkinud, äh, kehtinud on, mida teha, kui see tulevikus toimima ei hakka, meil on vaja põhiseaduslikke reforme, seda öeldakse ka raportis. probleem on aga selles, et Bosnia toimib rahvaste vahel toimi-, sõlmitud lepingus, ning Venemaa ja Ameerika Ühendriigid oma praeguses olukorras ei aita kuidagi kaasa selle olukorra lahendamisele. ja Euroopa Parlament ei saa ka piisavalt äh, adekvaatselt äh, reageerida, seega olukord on äärmiselt keeruline, üks osa Bosnia-Hertsegoviinast, äh, mis asetab kahtluse alla riigi kui sellise eksisteerimiseni. tegemist on Euroopas asuva riigiga ja sellepärast arvan, et ta peab, et seal peab olema Euroopa Liit, Euroopa Parlament nähtavamad nii Lääne-Balkanil kui Bosnia-Hertsegoviinal just sellepärast, et see riik on niivõrd keeruliselt nähtus. järgmisena saab sõna härra Nazari uh,. Uh, suur tänu, kõigepealt ma äh, sooviksin öelda, et minu kolleeg Ivo ei saanud kohale tulla, ta saadab teile oma vabandused, ta on Sloveenias seega mina olen see, kes teile edastab tema sõnumid sooviksin tänada raportööri härra Predat ja teisi variraportööre tehtud tubli töö eest ja koostöö eest. Bosnia-Hertsegoviina äh, on väga paljude probleemidega seotud äh, vab, sõnavabaduse piiramine, samuti on seal väga raske majanduslik olukord, samuti äh, on seal tõsise probleemi õigussüsteemi ja seadustega. see kõik on kaasa toonud ka ajude väljavoolu kõik need küsimused on mainitud ära ka meie resolutsioonis, variraportööridega suutsime leida ka eh, hea sõnastuse, vaban-, ma tervitan härra Preda lähenemist, kes soovib üldist teksti positiivsena eh, hoida, hoolimata Bosnia-Hertsegoviina probleemidest, kuid eh, kahjuks mitmed natsionalistlikud äh, huvid on esile jäänud, mida meie rohelistega ei saa toetada, räägin siin muudatusettepanekutest kaks, lõigu kaks kohta. see kompromissmuudatusettepanek rõhutab eh, eh, etnilise päritolu küsimust riigis, mis on niigi piisavalt killustanud. Eh, räägime sellest, et Äh, räägitakse ka föderalismist, mis on täiesti aktsepteerimata, nagu ütlesin, riik on lõhestatud ja nõrk ja ei ole vaja, et Euroopa Liit sellise lähenemisega äh, esineb, see on samm tagasi. meie rohelistena arvame, et me ei tohi eristada asutajarahvaid teistest inimestest ja äh, Eh, tuleb, tuleb arvesse võtta ka Euroopa Inimõiguste Kohtu poolt langetatud otsuseid. kokkuvõttes ütlen seda, et kui sõnastus kompromiss kahes jääb samasuguseks, siis me seda resolutsiooni toetada ei saa. suur tänu, meil on veel kolm kolleegi, kes sooviks midagi öelda. kui kõik eh, jäävad üheminutise kõneaja juurde, siis eh, on see ka võimalik. neli kolleegi, aga palun üks minut. üritan ühe minuti rääkida Nonii, eh, tulles selle juurde, mida kolleeg ütles, mina teen täpselt vastupidi. tahaksin tänada härra Vredat, tema sõnastus on väga selge, mis eh, ei sea kahtluse alla seda, mis, mida sa, mis saavutati kaks tuhat neliteist, viisteist föderaliseerimine, subsidiaarsus eh, ja, ja Äh, seega ma tervitan seda raportööri, raportit, mis äh, on väga selge ja arukas. me teame, millised probleemid on Bosnia-Hertsegoviinas, seal on julgeolekuprobleemid, samuti ka äh, sisepoliitilised probleemid. teame ka seda, kui suur on Venemaa ja Türgi mõju. sellepärast tuleb tervitada igasuguse konsensuse saavutamist Bosnia-Hertsegoviinas. sooviksin öelda ka seda, et e, asutajarahvad peavad leidma võrdset äh, kohtlemist, eriti horvaadid, kellel ei ole samasugused õigused, mis, sellised õigused, mis neil seaduse järgi olemas, olemas peaksid olema, nagu seda Daytoni lepingu nõut-, äh, nõutakse. ärgem unustagem ära Lääne-Balkani riike, sest äh, need on meie jaoks prioriteetsed. aitäh! järgmisena saab sõna härra Tšanok üheks minutiks. Er-, ma sooviksin samuti tänada härra Predat, alati on väga raske iga-aastane raport Bosnia-Hertsegoviina kohta esitada. aastad on mööda läinud ja olukord on ikka selline, et riik eriti ei toimi, et ta äh, ei toimi föderaalsel tasandil ja aina rohkem on näha, kuidas tsentrifugaalsed see, see jõud üritavad äh, sekkuda, Venemaa sekkub ja väga palju on ka pressivabadusega probleeme, hoolimata sellest Bosnia-Hertsegoviina on esitanud nüüd taotluse äh, nõukogule arutamiseks, loodame, et seda võetakse arvesse ning loodame, et võib-olla samal ajal järgmisel aastal võib Bosnia-Hertsegoviina juba olla kandidaatriik, aga praegusel hetkel on ta ainus mitte eh, kandidaat koos Kosovoga, kõik teised riigid juba on kandidaatriigid ning eh, selge on see, et rohkem on vaja ära teha Bosnia-Hertsegoviina poolt, et eh, jõuda Euroopa Liiduni. suur tänu. nüüd saab sõna härra Zelimovitš üheks minutiks. Like suur tänu, ma sooviksin tänada äh, autorit suurepärase töö eest alati on raske raporteid koostada selles küsimuses, aga parlamendis on väga palju erinevaid fraktsioone, kokkuvõttes saadame me vastuolulisi signaale ning sooviksin äh, välja öelda neist kaks. kõigepealt see, et me räägime äh, siin ühest riigist, millega suhtleb äh, komisjon ja suhtlevad komisjon ja nõukogu, mis esitab küsimusi ja vastab ühel häälel samas eh, on vaja suuremat föderalismi, mis tähendab etnilist föderalismi Bosnia puhul, mis eh, võib muidugi lõhestada riiki veelgi rohkem, mis muudaks ta veelgi vähem toimivaks. teine küsimus puudutab vajadust säilitada Daytoni lepingut, põhiseadust, mis teatavasti hoiab seda riiki koos, teisest küljest me toetame aga muudatusettepanekuid äh, mis äh, seavad küsimärgi alla kogu Daytoni leppe põhimõtted. tahaksin öelda, et äh, härra äh, Breda ettepanekud, mis toetavad riiki Euroopa suunda, on meie toetuse väärt ja lõpp ja järgmisena saab sõna proua Sovko, kes on ise pärit Bosniast. seega ainulaadne, suur tänu. sooviksin Horvaatia esindajana Euroopa Parlamendis, olles ise pärit Bosnia-Hertsegoviinast eh, ning olles elanud eh, seal suur osa oma elust, sooviksin öelda, et ma tervitan taas kord härra Breda raportit, mis eh, tõesti tunnistab Bosnias eksisteerivaid probleeme ning tahaksin tervitada ka kahte resolutsiooni, mille parlament on vastu võtnud, eh, mis tunnistab, et föderalism on ainuke eh, võimalus eh, tunnustada Bosnia-Hertsegoviina tegelikku ülesehitust. saan aru nendest kolleegidest, mida kolleegid esile tõstsid, kuid me ei ela ideaalses maailmas, kakskümmend viis aastat pärast sõda Bosnia-Hertsegoviinas peaksime üritama leida praktilisi lahendusi ja võib-olla peaks mõtlema ka seda, mida me oleme õppinud valedest poliitilistest sammudest selles piirkonnas ja me ei tohiks otsida lahendusi, mida pole riigis võimalik ellu viia Eh, on olemas kolm etnilist gruppi, horvaadid, serblased eh, ja eh, bosnialased, muslimid. pidage seda meeles, respekteerige seda ja nii on meil võimalik nii on meil võimalik rääkida võimalike lahenduste leidmisest selles piirkonnas. aitäh, kolleeg Sovko. Kristjan Preda, kas te sooviksite reageerida või kokkuvõtte teha? komisjonile ei esitatud küsimus ühe eh, kõneleja poolt. kui soovite midagi öelda, siis andke sellest märku, ma muidu ei tea seda, suur tänu. Eh, see puudutab siis eh, neid asutaja nagu te teate ja nagu seda siin öeldud on, Daytoni leping on tekitanud diskrimineerimist tehnilise etnilise päritolu tõttu eh, näiteks Sidic Finch juhtumi puhul oli seda näha, meil on vaja vähendada etnilisi viiteid põhiseadusest, meil on vaja eh, eh, seda rõhutada, sest Daytoni põhiline, põhiseadus oli hea, kuid mitte piisavalt hea, on vaja muudatusi sisse viia, et see kokku kõlas viia AK-ga, mis on siin eh, oluline aspekt nüüd arvesse võtta. raportöör, kas te soovite kokkuvõtteid teha? suur tänu teile, härra esimees, kallid kolleegid, aitäh, kes te oma eh, arvamusi esitasite. tahaksin kõigepealt öelda seda, et ma kahetsen, et eh, visiidil Sarajevosse ei olnud meil võimalik kohtuda äh, proua äh, Zianovitšiga, kes on Srpska Respublika peaminister, sest ma äh, tahaks teada, milline on nende lähenemine kogu protsessi. ja keegi mainis siin ameeriklaste seisukohti, arvan, et peame tegema koostööd ameeriklastega nagu viimastel aastatel seda öeldud on ja Ameerika mõju peab olema oluline ja kooskõlas sellega, mida meie teeme, oleks äh, vale neid sealt eemale tõrjuda. ja kolmas punkt, äh, loodan väga, et meie sotsialistlikud kolleegid, äh, sotsialistidest kolleegid toetavad kompromissmuudatusettepanekuid. ma olen täiesti teadlik sellest, et praegusel hetkel on alati eh, enamus eh, eh, konservatiivid ja liberaalid nagu Euroopa Parlamendi presidenti hääletades, aga ma sooviks endiselt teha koostööd sotsialistide fraktsiooniga ja seda ka asuda rahvaste küsimustes, mida ma mainisin kogu oma töös ja tahtsin öelda ka seda, et ma koos osalesin just põhiseaduskomisjoni töös ja üks asi, mida seal arutati, oli mandaatide jagamine Brexiti järelselt ja muuhulgas ka eh, uut, uusi liikmesriike arvesse võttes, kus mainiti ka Bosnia-Hertsegoviinat, eh, eh, kus mainiti seda riiki, kus kui räägid sellest riigist kui võimalikust Euroopa Liidu liikmesriigist Eh, ma tänan eh, sotsialistidest sõpru, et eh, nad meid toetavad tulevikus. okei okay,, thank you. The vote on this report will aitäh, hääletus selle raporti üle toimub ka homme, nagu te kõik kindlasti ka teate Läheme nüüd päevakorrapunkti number seitse juurde, mis puudutab siis raportit endise Mak-, Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia kohta. vaatame seda raportit nüüd esimest korda läbi. ja nii, nagu meil see hea traditsioon siin on, anname kõigepealt sõna raportöörile, sõna Ivo Vaiglale siis, et ta saaks lühidalt seda raportit esitleda meil on kolmteist minutit äh, selle läbivaatamiseks, nii et viis minutit. Spoštovani kolegi, jaz, jaz ne bom. No, this is the first. ei, ei, tegemist on esimese läbivaatamisega, teie oma oli teine. teise puhul kolm minutit, esimesel korral viis minutit. me oleme nii heldekäelised siin, äh, nii et palun uuesti, härra Vaigel, palun aitäh, härra esimees. ma ei võta seda raportit kokku, sest see on teile edastatud. mind huvitavad tegelikult rohkem teie märkused. ma ei usu, et minu märkused teid huvitavad. tahtsin lihtsalt nii palju öelda, et Makedoonia puhul on juba mitu aastat kõige tähtsamaks küsimuseks see, kas me võimaldame sellel riigil jätkata oma Euroopa Liidu kurssi või jääb Makedoonia sinna, kus ta praegusel hetkel juba on, ootejärjekorras ja seda juba väga pikka aega. Makedoonia puhul me juba mitmeid aastaid tagasi ütlesime, et kõikide kandidaatriikide hulgast on ta kõige paremini täitnud õigustikku puudutavad kriteeriumid, kuid sellegipoolest ei ole liitumisläbirääkimisi alustatud sellel aastal komisjon ja see on meil raportis ka kirjas, äh, sellel aastal komisjon tõi välja, et edusamme on tehtud ja on lubanud liitumisläbirääkimisi alustada, kui on ära toimunud erakorralised parlamendivalimised. Need valimised toimusid, need olid tähtsad, vaatlejad ütlesid, et probleeme sellega ei ole, paar väikest probleemi oli kuid suuremaid probleeme ei olnud. nüüd praegusel hetkel kahjuks Makedoonial ei ole ikka veel uut valitsust ja tundub, et uue valitsuse loomine kujuneb väga keerukaks. see, mis praegu Skopjas toimub äh,, Äh, ja see, mida Skopjas on välja pakutud, äh, on tegelikult kõige halvem variant. nimelt on öeldud, et tuleks äh, valimised uuesti maha pidada, sest ähm, uued erakorralised valimised tähendaksid kriisi jätkumist, sellise kriisi jätkumist, mille Äh, lahendamiseks parlament ja komisjon on väga palju pingutanud Brno lepingu kaudu, äh, kõik need kohustused, mis erinevad äh, osapooled võtsid. ma tahaksin siin välja tuua kõige tähtsama kohustuse, nimelt selle Brno kokkuleppe kaudu parteid ütlesid, et riigi huvid on tähtsamad kui parteide huvid. Brežino kokkuleppes on veel üks tähtis punkt, äh, nimelt et sisse äh, viiakse eriprokuröri ametikoht ja selle eriprokuröri ülesandeks on uurida neid äh, pealtkuulamisskandaale. siis siin raportis tuuakse välja veel ka teisi punkte nagu näiteks pagulaskriisi lahendamisel antud abi, eh, heanaaberlikud suhted, välise julgeoleku, välise julgeolekupoliitika järgimine, mm, aga me toome siin välja ka korruptsiooniprobleemi, meedia sõltumatuse probleemid, keeleliste vähemuste probleemid, üleüldiselt vähemuste probleemid ja äh, ka ohvridi kokkuleppest kinnipidamine. siis on väga tähtis veel ka kohtusüsteemi reform. Makedoonial on meie toetust vaja. Makedoonia edusammud aitavad tegelikult kogu piirkonna ega Euroopa julgeolekut ja stabiilsust tagada just sellepärast on vaja Makedooniat tunnustada nende edusammude eest ja väga palju sõltub nüüd tõesti liitumisläbirääkimiste alustamisest. siin raportis olen välja toonud ka oma seisukoha, nimelt et liitumisläbirääkimiste alustamist ei saa seostada ähm, põhimõtteliste probleemide lahendamisega ning siin raportis on tehtud ka üleskutse komisjonile, et komisjon võimalikult kiiresti hakkaks lahendama või aitaks lahendada ikka veel lahtist nimeküsimust. samamoodi tuleb reguleerida ka koostöö ÜRO-ga, sest ka selle kaudu oleks võimalik see nimeküsimus lõppude lõpuks lahendada ja päevakorras maha võtta. ja muide, jätsin minuti veel kolleeg Fleckensteinile. Thank you aitäh, härra Vaigel. ja nüüd sõna parlamentaarse delegatsiooni juhile Alois Peterlele. aitäh, härra esimees. mis on nüüd siin väga realistlikult juba välja toodud äh, Bericht äh,, raportöör Vaigel tegi seda ja tegi seda väga realistlikult ja ma üritan veel midagi lisada. kandidaatriik Makedoonia on teinud väga suuri edusamme, suures osas on täidetud Brzezinoo kokkuleppega võetud kohustused sisepoliitiline olukord on aga kahjuks ikka veel pingeline ja seda ka põhiseadusest tulenevate ebaselguste pärast. ei ole selge, kes moodustab valitsuse, kellest saab peaminister ja tegelikult äh, kõikide huvides, ka Makedoonia huvides on nüüd see, et lõpuks valitsus saaks moodustatud ja et äh, lõpuks pandaks kokku ka delegatsioon, mis siis teeks koostööd meie parlamentaarse delegatsiooniga ja millele saaks siis edastada Euroopa Liidu seisukohad. selles keerulises olukorras, kus mis järgneb nüüd sellele pikale blokaadile, saame me öelda, et me peame olema õnnelikud selle üle, et äh, kandidaat äh, riigil on ikka veel võimalus äh, läbirääkimisi alustada ja seda siis kohe kui kõik tingimused on täidetud. praegusel hetkel sõltub väga palju Makedooniast ja sellest, kas tingimusi täidetakse. nagu raportöör juba ütles, Makedoonia ei ole mitte ainult äh, äh sealse piirkonna jaoks tähtis, vaid ka Euroopa Liidu jaoks tähtis ja sellepärast on tähtis, et sisepoliitilisest blokaadist saadakse üle. aitäh, nüüd läheme variraportööride juurde, kõigepealt härra Kelam, poolteist minutit. aitäh, esimees kõigepealt palju õnne kolleeg Vaiglile väga hästi koostatud professionaalse raporti eest. tegemist on tasakaalus ja konstruktiivse raportiga. siin ei ole siin väga palju vaja lisada, aga see, et olukord koha peal on väga keeruline ja muutuv, on siin võib-olla veel teatud lisandusi raportile vaja teha, aga ma olen veendunud, et me leiame need kompromissid väga kergesti olen täiesti nõus kahe eelkõnelejaga. Euroopa Liidu integratsiooniprotsessi jätkamine tähendab seda, et kõik poliitilised osapooled võtavad selle eest vastutuse, aga tegelikult peab ka Euroopa Liit ise rohkem ära tegema. ma arvan, et tuleb kuidagi see reformi vali, valmidus leida uuesti lükata hoog sisse liitumisprotsessile ja alustada ametlike liitumisläbirääkimistega. arvestades ka sellega, et kahepoolsed probleemid naaberriikidega ei tohiks takistada liitumisläbirääkimisi ja et sellega saab ka hiljem uuesti tegeleda praegune keeruline olukord on tõesti negatiivselt mõjutanud äh, sisepoliitilist olukorda, nii nagu ka kolleeg Vaigla raporti neljandas äh, lõikes selle välja toob. on väga tähtis aru saada, et valimised ei tähenda tegelikult seda, et Pšinoo kokkulepe oleks surnud riiklikku lepitusprotsessi tuleb jätkata ja parlament peaks nõudma, et kõik kokkuleppele alla kirjutanud peaksid kinni sellest kokkuleppest ka tulevikus. aitäh! aitäh ja nüüd äh, sotsiaaldemokraadid ja kolleeg Pitsula, palun! Hvala lijepo. Čestitam izvjestitelju kolegi Ivi Vajglu na nacrtu. Aitäh selle raporti eest. Äh, aitäh, härra Vaigel, kõik, äh, mis on tähtis, on väga selgelt siin välja toodud ja on ka tõsi, ehm, välja toodud on ka probleemid, mis varjutavad äh, ehm, Makedoonia edusamme. üheteistkümnendal detsembril toimusid erakorralised valimised äh, ja ehm, sellest ajast saati Euroopa Liidu institutsioonid ja ka Euroopa Parlamendi saadikud on pingutanud selleks, et Pšinoo kokkuleppest peetaks kinni. see olukord on tõesti väga keeruline ja kestnud nüüd juba kaks aastat. nüüd on vaja kiiresti hakata reforme läbi viima ning tuleb äh, kaasata ka tavakohtud äh, ähm, menetlustesse, tuleb võidelda korruptsiooni vastu, tagada meediavabadus äh, ja esimesi edusamme selles valdkonnas on ka juba tehtud. peale selle etnilis-, erinevate etniliste rühmade vahelised probleemid on siin äh, lahendamata, majandus on stabiilne, aga samal ajal eriti just noorte ja naiste hulgas tööpuudus on väga suur. ma tõesti loodan, et äh, valitsus moodustatakse nüüd kiiresti ja mingit poliitilist äh, diskrimineerimist ei järgne. eile oli küll, eilne katse küll ebaõnnestus, aga me loodame, et kõik läheb siiski õiges suunas. Then we go to the QNDL group. nüüd QNGL fraktsioon. proua Sakorafa, palun. aitäh, härra esimees, ma olen mitmeid kordi juba öelnud, et eh, meil tuleb eh, väga selgelt välja tuua probleemid nendes riikides, millega me tegeleme. härra Vaigel mainis neid ka, tõesti, komisjoni ja parlamendi roll on väga tähtis, kui me äh, vaatame, kui hästi või halvasti läheb äh, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikel. poliitiline dialoog on toimunud valimised peeti maha, need olid päris edukad ja ja poliitiline õhkkond on üpris raske olnud. ei ole väga palju poliitilist tahet võidelda korruptsiooni vastu ja ka kohtusüsteemiga on probleeme. korruptsiooni juhtumid äh, jäävad lahendamata ja me-, lahendamata meediaga on probleeme, kõrgete ametnikega on probleeme, nii et tegelikult mis puudutab Kopenhaageni kriteeriumeid, siis pigem on tehtud samme tagasi kui edasi. on väga tähtis äh, seda välja tuua. minu arvates on väga vale, härra Vaigla, et te ei toonita neid asju ja keskendute ainult positiivsele poolele ja lihtsalt nendele riikidele autasude andmine ei aita neid edasi, see kiitmine ei aita Makedoonial välja tulla praegustest probleemidest, see toidab veelgi rohkem natsionalismi ja halvendab olukorda ning ei aita ka heanaaberlikke suhteid sisse viia või neid säilitada. ja tõesti, minu arvates härra Vaigel on siin täiesti vale lähenemise valinud aitäh, järgmisena härra Meserich Roheliste hulgast. aitäh! nüüd ma olen variraportöör selles küsimuses ja suur tänu kolleeg Vaiklile selle väga professionaalselt äh, koostatud tasakaalus raporti ees. me toetame tõesti peaaegu kõike siin raportis ja mul on mõned väikesed märkused ka meie leiame, nii nagu siin tekstis on öeldud, et kahepoolsed äh, probleemid ei peaks olema takistuseks liitumisläbirääkimiste alustamisel. on teisi võimalikke takistusi, aga kahepoolsed probleemid ei peaks olema takistuseks. me usume ka, et kõige tõhusam äh, viis probleemide lahendamiseks oleks just äh, rahvusvaheline arbitraažikohus. teiseks äh, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik võitleb korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega nagu ka teised Lääne-Balkani riigid. me tõesti leiame, et siin on vaja strateegilist äh, kava piirkondlikul tasemel, on vaja lahend-, laiendatud koostööd kõikide piirkonna riikide vahel. ja ma arvan, et siis oleks ka lootus suurem, et meil õnnestub äh, leida lahendus, toimiv lahendus sellele probleemile nüüd äh, Berni konventsiooni nõue ja alaline komisjon, üks äh, lääne Balkani probleeme on just äh, kliimakaitse ja looduse kaitse ja Berni alaline komisjon ütleb, et tuleks lõpetada nende projektide läbiviimine, mida on alustatud rahvusparkides ja et kõigepealt tuleks seal läbi viia kliimat ja keskkonda puudutavad hinnangud ja siis nende projektidega jätkata. ja nüüd on meil viis kõnelejat, kõigil on üks minut, kõigepealt härra Preeda, palun. suur tänu, ma sooviksin tervitada kolleeg Vaiglit, kes on väga täpse raporti koostanud. oluline on muidugi äh, Makedoonias äh, läbi viia äh, reformid, sest nende tegemata jätmine on, võib ohtu saata seni saavutatu. parteide polariseerumine, samuti mm, lõhed suuremates poliitilistes parteides, kõik see näitab, et et reformide tegemine on takerdunud ja eesmärgiks oli ju tulla tagasi läbirääkimiste laua juurde, oluline oleks aga alustada tõsiselt tööd, et Makedoonia oma Euroopa teele tagasi tuleks, seal on kõige olulisem sõnum selle kohta, mis raport peaks tegelikult edasi ütlema nüüd härra Fleckenstein sotsiaaldemokraatide hulgast. ka minu poolt suur tänu äh, raportöör Vaiglile. tahaksin ühe päevakajalise märkuse teha, nimelt Makedoonias levivad kuulujutud. see parlament siin ja ka komisjon Neil tegelikult ei ole tähtis, kes valitseb nii kaua, kui on selge enamus ükskõik, kas need on konservatiivid pluss Albaania parteid või sotsiaaldemokraadid ja Albaania parteid, tähtis on, et tegemist oleks stabiilse valitsusega, mis soovib Euroopa kurssi jätkata, mis soovib reforme läbi viia nii, nagu nad Pešino kokkuleppes on kirjas ja neid reforme tuleb ka siis tõsiselt ellu viia ja samamoodi äh, ei tohiks selle eriprokuröri tööd äh, takistada. kui soovitakse Euroopa kursi pool, kursil liikuda, siis me toetame seda Euroopa poliitikat, me ei soovi siin küll mingi, kellegi poolt või vastu olla. tõesti väga tähtis oleks, et Euroopa kursil oldaks stabiilsed ja ei muudetaks kogu aeg äh, arvamust. aitäh ja järgmisena härra Papadakis, palun! aitäh, härra esimees. märkused, mida tegi president Tajani natukene aega tagasi, tunduvad olevat osa murettekitavast tendentsist ehm, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi nime küsimus on ikka veel lahendamata. parlament eh, on siiamaani toetanud äh, ka neid, kes ei jaga enamuse seisukohta nime küsimuses. parlamendi roll on olnud ju tegelikult äh, peal, äh, on olnud siin just kapitali toetamine sealses piirkonnas. ma leian, et meil on vaja täiesti teistsugust lähenemist Vaigli raportile, vähemalt nii selles osas, mis puudutab endist Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki. siis pagulaste küsimus sinna juurde, piiride kinnipanek, väga paljud pagulased on jäänud sellepärast Kreekasse lõksu, me peame olema selliste imperialistlike tegevuskavade vastu, me peame hoolitsema selle eest, et monopolid ei valiks, valitseks kogu Euroopat. härra Kanev Hakakakis, palun järgmisena raportis äh, lehekülg neli punkt A räägitakse parlamendi valitsemistest, mis toimusid Makedoonias. punktis kuusteist lehekülg kuus räägitakse ka majandusest ja siis lehekülg seitse, kus räägitakse rahvusvahelisest koostööst, punkt kaheksateist siis ka mina tahaksin öelda seda, mida ütles äh, äh, president Tajani eelmisel äh, kolmapäeval. nüüd räägib ta ju Euroopa Parlamendi nimel ja teate, mis tema ütles? tema ütles, et Makedoonia nime küsimus, et selle puhul on riigi nimi rahvusvaheliselt paika pandud, selle riigi nimeks on endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ja siin raportis kui te loete seda raporti pealkirja, siis on ka kirjas endise Jugoslaavia Makedoonia vabariik. aga kui te loete raportit, siis seal räägitakse ainult Makedooniast. ja öeldakse, et vaidlus nime üle ei tohiks olla takistuseks liitumisläbirääkimiste alustamisel. tahaksin toonitada, et tegemist on rahvusvahelise küsimusega, tegemist ei ole mingi kahepoolse probleemiga. ja sellepärast tuleks siin ka teha viide ÜRO resolutsioonidele ühe, kaheksa, üks, seitse ja kaheksa, neli, neli, nii et palun tehke need parandused sellesse teksti. aitäh, järgmisena kolleeg Epideteus, palun, mitteühinenute hulgast. aitäh, härra esimees. ka mina soovin toonitada seda, mis siin raportis on välja toodud ja öeldud, et kahepoolsed probleemid või eriarvamused ja et see ei peaks olema takistuseks liitumisläbirääkimiste alustamiseks. kaks märkust selle kohta. esiteks, äh, me ei räägi siin ju mitte ainult nime küsimusest või sellest, et kaks riiki ei suuda selle osas kokkuleppele jõuda aga siin ju öeldi, et tegemist ei ole kahepoolse küsimusega, on rahvusvaheline probleem. meil on ÜRO Julgeolekunõukogu katsed seda probleemi lahendada ja rääk-, öeldakse, et tuleb lihtsalt rääkida endisest Jugoslaavia Makedoonia vabariigist, mitte Makedoonia vabariigist. nüüd ja tegelikult probleem ongi ju selles, et äh, liitumisläbirääkimisi ei saa alustada, sest lahendamata on rahvusvaheline probleem, nime küsimus. ja ma mõistan ka hukka selle, mida ütles president Diana eelmisel nädalal, see ei aita meil kuidagi edasi liikuda. järgmisena proua Suitsa, palun. aitäh Weigl tema jõupingutuste eest selle raporti koostamisel. tegelikult mitte ainult raporti koostamisel, vaid üleüldiselt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi reformimisel. ma leian, et tegemist on professionaalselt koostatud raportiga ja on täiesti õige see, mida ütles härra Fleckenstein. me ei pea vaatama, kes valitseb. ükskõik, kes on valitsuses, me peame aitama äh, endist Jugoslaavia Makedoonia vabariiki selleks, et äh, ta alustaks uuesti piirkondlikku koostööd. ilma piirkondliku koostööta ei ole võimalust liituda Euroopa Liiduga ja peale selle tuleb meil kokku leppida ka selles osas, et mis on siis kahepoolne probleem ja mis on rahvusvaheline probleem. siis äh, probleemid Bulgaariaga tuleb samamoodi lahendada ning ma tõesti loodan, et meil õnnestub seda teha. meil on vaja stabiilset valitsust äh, mis hakkaks äh, rakendama reforme ning äh, kahe tuhande viienda aasta kokkuleppeid. aitäh! ja härra Kaaler, palun üks minut uh,. Well. nojah, ma olen selles parlamendis, olen olnud siis aastast üheksakümmend üheksa ja Makedoonia nime küsimuse üle on toimunud alati täpselt ühesugused arutelud. ühelt poolt öeldakse, või tuleb lihtsalt öelda, et Kreekal on võimalik panna peale veto liitumisläbirääkimiste alustamisele, kõik kolleegid ükskõik millisest parteist jagavad seda arvamust. aga palun võtke arvesse ka sellega, et meil ei õnnestu seda probleemi lahendada ja ülejäänud Euroopa räägib Makedooniast, nii need asjad lihtsalt on. ärge hakake meid siin veenma lehtedes, uudistes räägime meie Makedooniast, võtke see teadmiseks, teie olete selles arvamuses isoleeritud ja aga teil on veto ja tõesti juba veerand sajandit oleme me olnud selles tupikseisus ja oleme ka järgmised veerand sajandit, kui mitte midagi ei muutu. ma leian, et äh, rahva huvide pärast tuleks rahvas esikohale seada, mitte aga mingeid ajaloolisi ja mütoloogilisi küsimusi ja nüüd komisjon, kas teie soovite ka kommenteerida? aitäh, härra esimees, lugupeetud rahvasaadikud, aitäh raportöör Vaiglile selle resolutsiooni ettepaneku eest. praegu on tähtsam kui kunagi varem saata sellele riigile ükskeelseid sõnumeid. siin resolutsioonis on väga hästi ära toodud see, mis eelmisel aastal tehtud äh, jät-, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal jätkus äh, Makedoonias poliitiline kriis ja me tõesti kardame, et juriidilistes küsimustes ja riigivalitsemises tehakse pigem samme tagasi kui edasi. komisjon hindab äh, väga parlamendi tehtud tööd selles küsimuses äh, Äh, härra Kukan, härra Vaigl ja härra Fleckenstein on tõesti väga palju aidanud äh, äh, lepitustööd teha ja ka siis äh, Brežina kokkulepet äh, täita. nüüd on tähtis, et moodustataks stabiilne valitsus ja väga tähtis on, et koalitsioon ja opositsioon teeksid koostööd selleks, et võita tagasi praegu maha mängitud aega Äh, Makedoonia teab, millised on meie ootused, me soovime, et äh, prioriteetsed reformid viidaks läbi ja et eri, eriprokurörile antakse piisavalt aega ja ressursse selleks, et ta saaks läbi viia oma töö. mis puudutab nime küsimust, siis komisjon pakub ka tulevikus poliitilist toetust selleks, et leida kahepoolselt vastuvõetav lahendus. ning mis puudutab tingimuslikke soovitusi, siis äh, komisjon on väga selgelt öelnud, mida on vaja ära teha selleks, et riik uuesti Euroopa kursile pöörata. me jätkame äh, olukorra jälgimist koha peal, riigi abistamist ja anname ka kogu aeg selle kohta teavet siis Euroopa Parlamendile. aitäh, kas raportööril on äh, kokkuvõtteks veel midagi öelda? aitäh, härra esimees tahan lõpetuseks lihtsalt kolleege tänada toetussõnade eest. minu tänusõnade eest siis minu ja minu raporti kohta. ma arvestan teie märkustega, katsun need ka sisse kirjutada raportisse ja selle arutelu kõrval tahaksin natukene rääkida ka sellest, et kas siis äh, Äh, nime küsimuses läbirääkimised peaksid olema kahepoolsed Euroopa tasandil või rahvusvahelisel tasandil. mina leian, kõige parem oleks, kui sellest küsimusest enam üldse ei räägitaks ja sellepärast ma loodan, et Euroopa Liit äh, nime küsimuse lahendamisel pingutab rohkem. me ei tohi seda küsimust jätta mitte ainult ÜRO-le ja ÜRO eri esindajale. ÜRO on väga kaugel, Makedoonia on aga meie jaoks väga lähedal ja viivitused võivad äh, endaga kaasa tuua veelgi suurema ebastabiilsuse ja kes teab, võib-olla peame meie siis selle ebastabiilsuse eest maksma. aitäh ka Kreeka kolleegidele, kes ka täna oma traditsioonilised kõhklused välja tõid, aga jah, tegemist on parlamentaarse aruteluga, tunnustan teie arvamust ja mõtteid, nii nagu te need siin ette kandsite, aga sellegipoolest tuleb mul siiski öelda, et suur enamus siin kohal olijatest ja siin esindatud riikidest leiab, et äh, Makedoonia kuulub Balkani riikide hulka mitte sellepärast, et äh, ja nimega on lugu selline, et ajalugu on selle nime valinud. seitsmendal veebruaril kell kaksteist on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja hääletame kahekümne kaheksandal veebruaril, ütleb esimees. ja nüüd läheme edasi Montenegro raporti juurde ja kohe annan sõna raportöörile. härra Tänak, palun. tegelikult on tegemist äh, esimese aruteluga, nii et mul peaks olema aega viis minutit. jah, teil ongi viis minutit. Äh, nüüd Äh, on äh, Monterrey siis kakskümmend kuus peatükki kolmekümne kuuest avanud ja on äh, näha olulisi edusamme, mis puudutab tema liikmesust. nii et tõepoolest äh, Äh, edu on märkimisväärne. peatükk kakskümmend neli, kakskümmend viis, mis puudutavad justiitsreforme, äh, siis seal on edusammud märgatavad ja võrreldes eelmise raportiga Montenegro äh, kohta, siis vahepeal on toimunud parlamendivalimised, on peaministri vahetus, ma kohtusin härra Brakovitšiga hiljuti ning samuti on allkirjastatud assotsieerimisleping NATO-ga siis on ka loodud raamistik valijate registreerimiseks, elektrooniliseks valimisteks, mis minu meelest on nii mitmeski mõttes eelistatav sellisele süsteemile, mis on kasutusel näiteks minu koduriigis. opositsiooniparteidel on, on ka, on pärast valimisi või mitmete asutuste institutsioonide üle ja see on äh, Äh, tekitanud teatud muresid. rahvusvahelised vaatlejad kinnitasid, et valimised olid vabad ja õiglased, põhiõigustest peeti kinni, olid, on avaldatud teatavad mured, mis puudutab mõned sotsiaalmeediaplatvormide sulgemist valimispäeval kuid see on mõistetav, võttes arvesse võimalikke välismõjusid valimistele. Montenegro valitsus äh, peaministrina on kinnitanud, et endise ministri vastu äh, suunatud rünnakud olid äh, tõepoolest võimalikud, see oht oli reaalne ning mina isiklikult tunnen muret võimaliku Venemaa mõju üle Montenegro ja teiste selle piirkonna riikide äh, Äh, osas. on selge, et Venemaa soovib kallutada Montenegro Euroopa Liidu liitumisega suunalt ja sellepärast on väga oluline, et kõik erakonnad osaleksid demokraatlikus valimisprotsessis. kestev blokaad parlamendis opositsiooniparteide poolt on äh, pettumust tekitav ja takistab demokraatlike institutsioonide arengut riigis. kuid ma loodan, et ma olen leidnud sellise eh, tasakaalu eh, raportis, millega saavad nõustuda kõik fraktsioonid, varasematel aastatel oleme jõudnud heale kokkuleppele ning enamuse toetuse raportile. Montenegro on alati olnud edulooks, suhteliselt eh, vähe vastuoluline riik selles piirkonnas ja on oluline, et meie siin komisjonis ka toetaksime Montenegro liitumistaotlust NATO-ga, muidugi on Euroopa Liit ja NATO erinevad institutsioonid, kuid Montenegro seisukohast on tegemist äh, institutsioonidega, mis sümboliseerivad nende liikumist lääne suunas võttes arvesse eriti valitsuse vahetust Ameerika Ühendriigis on see eriti oluline, et meie neid toetame. ma loodan, et sa, kolleegid saavad mind toetada raporti puhul, siin on mõningaid muudatusi tehtud võrreldes eelmise aastaga, võttes arvesse eriti NATO taotlust ja äh, ootan teie kommentaare ning ka koostööd äh, raportööridega. aitäh, härra Maier, palun poolteist minutit, proua Maier. aitäh äh, räägin Annalisa Tootsi nimel. suur tänu raportile Charles Stenokile tehtud töö eest ning ootan koostööd temaga ja variraportööridega aruteludel selle dokumendi üle. ma tahaksin eriti rõhutada inimõiguste kaitset, keskkonnakaitset, sõnavabadust ning majandust. võttes arvesse hiljuti avaldatud UNHCR-i valimiste vaatluse aruannet on äärmiselt oluline, et kõik poliitilised osapooled, nii valitsus kui opositsioon, teeksid koostööd nende soovituste elluviimisel, et valimisprotsess oleks võimalikult läbipaistev. poliitiline õhkkond ja arengud parlamendis on murettekitavad. Montenegro peab olukorrast üle saama niipea kui võimalik ja läbipaistev uurimine riigipöördekatsus on äärmiselt oluline ja tahaksin lõpuks äh, kasutada võimalust, et rõhutada, kui oluline on Euroopa Liidu liikmesus äh, Montenegro inimest üle seitsmekümne protsendi pooldavat äh, liikmesust ning mõlemad partnerid selles protsessis, Euroopa Liit ja Montenegro, peavad jätkama koostööd selles protsessis. suur tänu nüüd veel raportööri kõigepealt Rahvapartei proua Sütša. härra Kovatšeki nimel, kes on vari raportöör härra Kovatšev vabandab, et ta seisis siin viibida, aga ta soovib õnnitleda härra Tänokit tasakaalus raporti puhul ja ta on nõus, et Montenegro on tõeline edulugu võrreldes teiste Lääne-Balkani riikidega ja see ja saab ähm, olla heaks eeskujuks teistele kandidaatriikidele ida ja lääne pool. paraku reformid alati seda ei kinnita ja oluline on, et äh, nad äh, võtaksid arvesse soovitusi, mis on jagatud. paraku on riigis teatavaid probleeme, millega tuleb tegeleda, see on härra Kovatševi arvamus, üldiselt majandusprobleemid, korruptsiooni kõrge tase, organiseeritud kuritegevus, poliitiline mõju äh, justiitssüsteemi üle, kõrge noorte tööpuudus, rahapesuvastane võitlus, terror, turismi rahastamine, samuti peaksid kõik poliitilised erakonnad osalema konstruktiivses poliitilises dialoogis. riik on lähedal sellele, et nad vastaksid majanduslikele kriteeriumidele, kuid tööpuudus ja avalik ja riigivõlg on kõrged teatud edusamme on tehtud võitluses korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu, nüüd äh, tuleb aga neid edusamme veelgi edasi arendada. probleeme on ka inimõiguste kaitsega, mis puudutab välismõõdet, siis härra Kovatšev äh, tervitab seda Montenegro äh, siis on viinud oma välispoliitika rohkem kooskõla Euroopa välisjulgeolekupoliitikaga ja samuti on hea meel selle üle, et, et äh, Montenegro äh, soovib liituda NATO-ga ja veel kord äh, suur tänu äh, raportile tehtud eest äh,. aitäh, sotsiaaldemokraadi nimel härra Papadakis. aitäh, ma pean esindama härra Nurlakis, kes ei saa siin olla, vabandab. Montenegro on, mängib olulist rolli Lääne-Balkani piirkonnas võib-olla suurepäraseks eeskujuks ka teistele riikidele, kuid paraku terrorirünnakud äh, valimispäeval on äärmiselt murettekitavad ning samuti on riik hetkel poliitilise ebastabiilsuse ajajärgus. on väga oluline, et need terrorirünnakuid uuritaks korralikult opositsioon peab samuti osalema parlamendi töös. hoolimata aga neist probleemidest on riik liikumas Euroopa Liidu suunas. oluline on rõhutada ka seda, et programmis, mis hiljuti vastu võeti, peab olema põhiliseks prioriteediks kohaliku seadusandluse kooskõlla viimine Euroopa õigustikuga on oluline parandada tööhõivet ja tegeleda eelkõige noorte tööpuuduse probleemiga. edasi NATO kohta. Montenegro valitsus on eriti huvitatud sellest, aspektis, kuid nad ei tohiks unustada, et need kaks protsessi, Euroopa Liiduga liitumine, NATO-ga liitumine, ei pea olema tingimata üksteisega seotud. suur tänu härra Tänakile raporti eest ning esitan ka omalt poolt mõned muudatusettepanekud neil teemadel, mida just puudutas. härra Raadas, palun. suur tänu härra esimees, suur tänu, härra Tänak, selle raporti eest ja hea koostöö eest. Montenegro näol on tegemist riigiga, mis on kõige rohkem edusamme teinud Euroopa integratsiooni puhul, kuid on ka teatavaid probleeme, raskusi mõnedes strateegilistes valdkondades. näiteks justiitssüsteemi sõltumatus, korruptsioon, meediavabadus, sõnavabadus ning äh, ka valimisprotsessiga kaasnesid teatav probleemid, kuigi üldmulje oli positiivne. nii et need on mõned komistuskivid Montenegro demokraatlikus arengus. mis on samuti oluline, on praegune kriitiline olukord, mis teeb riigi funktsioneerimise keerukaks. mis puudutab terrorirünnakuid valimispäeval, siis äh, kommenteeriksin seda lühidalt võib-olla äh, mõnedel, võib-olla muudel asjaoludel oleks tulemuseks olnud palju sügavam kriis kui see, milles riik praegu viibib, kuid need asjaolud, mis olid selle kriisi põhjustajaks, on jätkuvalt alles äh, opositsiooni tegevus, välismõju, nii et on väga oluline täpselt välja selgitada, kes selles osalesid nii siseriiklikult kui ka väljaspoolt. aitäh, rohkem variraportööre ei ole meil üles märgitud, oi vabandust, siiski, palun. härra Armasjärv suur tänu, ka mina jällegi esindan kolleegi proua Lunatšeki, kes ei saa paraku siin viibida, vabandan raportööri ja teiste kolleegide eest. proua Lunatšek soovib tänada raportööri eh, selle raporti projekti eest ja tooksin välja mõned märkused me jagame raportööri muret, mis puudutab äh, riigipöördekatset ja oleme arvamusel, et, oleme samuti arvamusel, et Vene valitsus püüab mõjutada arenguid riigis, see on väga murettekitav. ja võib-olla sama murettekitav on, kui plaan rünnata peaministrilt, on see, et valitsus blokeeris mõned sotsiaalmeediaplatvormid valmispäeval. midagi sellist võib oodata Venemaal või Hiinas, aga mitte riigis, mis püüdleb Euroopa Liidu ja NATO liikmesuse poole nii et see on oluline punkt, mida raportis välja tuua. mis puudutab äh, lõiget viis, siis meie sooviksime siia lisada veel muid aspekte, näiteks tele, telekomid ja nii edasi. Need kõrgetasemelised juhtumid, mis puudutavad ähm, mis puudutavad äh, äh, olulisi poliitikuid, ei, ei ole, need ei ole korralikult uuritud, nii et see on oluline läbi viia. samuti tuleks viidata hüdroelektrijaamade probleemile nagu mitmetes äh, teistes Balkani riikides, siin on Montenegronal tõepoolest tegemist sellise metsiku läänega investoritele, kes investeerivad hüdroelektrijaamdele äh, ja eriti tuleks siin äh, silmas pidada ka Mallist järve, mis on sellistest projektist ohustatud. härra Kukan, palun, Rahvapartei üks minut. suur tänu, härra esimees. hindan siiralt ja olen väga tänulik raportöörile tema jätkuva pühendumise, tema jätkuvat pühendumist Montenegro integreerimisprotsessile. Montenegro on, valis eelmise aasta oktoobris võimule äh, Euroopa-meelse valitsuse ja jätkab oma Euro Euroopa ja Atlandi suunalisel teel. me pooldame täielikult Montenegro jõupingutusi ja hindame seda et, et pea kaheksakümmend protsenti elanikkonnast pooldab Euroopa Liiduga liitumist on kahetsusväärne, et opositsioon blokeerib parlamendi äh, tööd ja loodetavasti suudab parlament peagi oma tööga jätkata. ning äh, siiras pühendumine liitumisprotsessile peaks see väljenduma vastavates reformides. usun, et Montenegro teeb ka jõupingutusi selleks, sellega on oluline justiitsreform, võitlus kuri, organiseeritud kuritegevusega ja korruptsiooniga ning keskkonnanõuete parandamine. Montenegro otsus on selge, nad soovivad äh, saada NATO liikmeks ja me toetame ka seda. me näeme Venemaa suurenevat mõju selles piirkonnas kuid loodame, et et äh, Montenegro saab NATO liikmeks äh, ning me peaksime seda julgustama. nüüd äh, komisjon, palun. Thank you very much. suur tänu, lugupeetud esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, ma tahaksin õnnitleda härra Tänokit tema Montenegro kohta käiva raporti projekti eest meil on hea meel, et äh, liitumine Euroopa Liiduga on prioriteediks Montenegro jaoks, äh, et nad püüavad lahendada meie välisjulgeolekupoliitikale. mis puudutab NATO-ga liitumise protsessi, siis me peame äärmiselt oluliseks, et Montenegro saaks äh, vabalt otsustada oma tuleviku üle ilma meie poole sekkumiseta, me jälgime hoolikalt uurimist, mis puudutab äh, riigipöörde katset valimispäeval. meie sõnum kõigile on see, et poliitilised arutelud toimuksid taas demokraatlikus, demokraatlikes institutsioonides parlamendis, kuhu see kuulub. me tervitame Montenegro püsivaid edusamme, mis puudutab liikumisläbirääkimisi kakskümmend kuus, äh, äh, peatüki on avatud kakskümmend äh, esialgselt suletud, ajutiselt suletud ning me loodame, et need läbirääkimised jätkuvad. mis puudutab ähm, õigusriigi põhimõtet, siis ka seda jälgime hoolikalt. me oleme nõus, et äh, korruptsioon ja organiseeritud kuritegevus on jätkuvalt suureks probleemiks, kuigi on olemas seadusandlus õigusriigi põhimõtete äh, tagamiseks on oluline, et institutsioonid saaksid tegutseda keskkonnas, mis võimaldaks neil tõepoolest seda jälgida. nüüd, mis puudutab majandusküsimusi, siis Montenegro peab kiiremas korras parandama oma eelarve olukorda, viies läbi struktuurireforme ning samuti ratsionaliseerima avalikku rahastust. suur tänu teile selle raporti eest, mis puudutab olukorda Montenegros. suur tänu, kas raportöör soovib veel kord sõna, härra Tänak? sooviksin tänada eelkõige variraportööre, eriti eh, kolleeg Kukanit, kes on minu pikaajaline sõber, suur tänu tema sõbralike sõnade eest ja saadan ka oma tervitused kolleeg Lunatšekile tema kaudu, kellel on, neil mõlemal on väga pikaajaline kogemus Montenegroga ja samuti on mul hea meel nende märkuste üle, mis kuulsin Montenegro äh, kohta, et äh, siis nemad on välispoliitikat ühed äh, kooskõlastada Venemaa vastusõnaduse sanktsioonidega, nende naabrist Serbiast. ja olen nõus, et on, et mis puudutab äh, sõnavabadust, siis seal on, siis sellega on veel probleeme, kuid valitsus on sellest teadlik ja püüab olukorda iga aasta parandada. ootan huviga teie muudatusettepanekuid, eriti mis puudutab inimõigusi, keskkonda, sõnavabadust ja nii edasi ning kui vähegi võimalik, siis püüan neid toetada, eriti Anna-Liisa Tootsi muudatusettepanekuid, äh, minu kolleeg, kes äh, juhib ühist parlamentide vahelist komiteed. suur tänu, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on seitsmes veebruar ning me hääletame kahekümne kaheksandal veebruaril raporti üle ja sellega on koosoleku avalik osa lõppenud ja teeme väikse vahe ja siis jätkame koordinaatoritega, suur tänu!